kallid kolleegid, ma teen ettepaneku, et alustame koosolekuga. esimese päevakorrapunktina on ette nähtud päevakorra heakskiitmine ja ma tahaksin teid teavitada järgmisest. nimelt hääletuse käigus ehk siis punktid kaheksateist kuni kakskümmend kolm ja see on ette nähtud homme poole kümneks, siis hommikul. me peame heaks kiitma kõik Euroopa äh, globaliseerumisega kohanemise fondi taotlused, seda seetõttu, et eelarvekomisjon nagu ikka ootab meie arvamust selles küsimuses. ja muuhulgas on meil ka üks lisapäevakorrapunkt äh, fondide osas ette nähtud, see puudutab täpsemalt Hollandit kui rohkem kommentaare ei ole, siis äh, kiidame päevakorra sellega heaks. teine päevakorrapunkt, äh, selleks on kahekümne viienda, kahekümne kuuenda oktoobri ja kaheksanda, üheksanda novembri koosolekute protokolli heakskiitmine. kui märkusi ei ole, siis äh, selle koosoleku käigus ja siis koosoleku lõpuks on ka need protokollid heaks kiidetud ja esimehe teadaanded, ma tahaksin teid teavitada sellest, et äh, suure üllatusena on meie tänane koosolek ka veebis üle kantud ja te saate vaadata seda internetist. nii et me oleme nüüd lõpetanud esimese osaga päevakorrast. neljas päevakorrapunkt. me ootame nüüd ministrit, kes peaks kohe kohale jõudma. Chers collègues, je vous propose de, de reprendre euh, nos travaux. kallid kolleegid, nii et jätkame tööga ja nagu siis ette nähtud, tahaksin tervitada proua Joel Milkeet, kes on tööhõive ja võrdsete võimaluste minister. ja tema siis äh, teeb kokkuvõtte Prantsuse äh, eesistumisest, ütleb esinaine ja vabandab ning seejärel äh, leiab aset ka mitteametlik arvamuste vahetus äh, pärast äh, proua Onkel Linksiga, kus me arutame EBSCO-l arutatud küsimusi. kõigepealt äh, proua ministriga räägime me siis neid küsimus, nendest küsimustest, mida arutati Belgia eesistumise ajal Euroopa Liidus ning seejärel räägime majandusjuhtimisest ning EBSCO ja ECOFINis tehtust. proua minister. suur aitäh selle eest, et kutsusite mind siia ülevaadet andma, olgugi et see on võib-olla natukene ennatlik, sellepärast et meil on veel kuu aega eesistumist ees aga siiski me oleme juba mõndagi teinud. lühidalt, kui ma juulis ka viibisin siin teie küllakutse kohaselt ja kui me rääkisime oma eesmärkidest, siis ma ütlesin, et tööhõive osas Belgia eesistuja eesmärgiks öö, äh, oli esmalt leida lahendusi tööhõivepoliitika küsimustele ning teisalt ning ka see oli väga oluline teine osa puudutas äh, siis majandusjuhtimist ja see tähendas seda, et tööhõive on äh, makromajanduslikul tasandil kesksel kohal, kuid äh, samuti me otsustasime, et arutame tööhõivet ka muude sektoritega seoses. tööhõivepoliitika osas me ütlesime, et me taht-, tahame leida lahendusi kahele suurele väljakutsele keskpikas ja pikas perspektiivis. ja see peegeldab siis ka neid suuri muutusi, mis praegu on toimumas. ja nende suurte muutuste all peame silmas kliimamuutusi ning üleminekut rohelisele tehnoloogiale ning äh, lisaks sellele äh, ka demograafiline väljakutse sellega kaasneb muidugi ka karjääri pikenemine ning see, et tööturul on üha rohkem eakaid inimesi. ning samuti äh, on see seotud sellega, et üha rohkem luuakse nii-öelda valgeid töökohti, mis tähendab siis erinevate teenuste pakkumist samuti me rääkisime sellest, et tahame võrdsete võimaluste küsimuses Euroopas edasi liikuda ja samuti tahtsime me käsitleda tööhõive väliseid aspekte, lisaks sellele on veel transversaalseid teemasid nagu restruktureerimine ning erinevad üleminekud, mis puudutavad erinevaid valdkondi. tahaksin nüüd selgitada seda, mida me tegime eesistumise vältel ja esmalt peatuksin lühidalt Euroopa tööhõivestrateegial, seda seoses majandusjuhtimise Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ja seejärel tahaksin peatuda ka üldsuunistel, mis kiideti heaks oktoobris ja vaatleksin siis lähemalt seda, mis me oleme teinud nende suurte teemavaldkondade osas, nagu rohelised töökohad ning demograafilised muutused. samuti tahaksin rääkida õigusloomelistel sammudel, mis tulevad arutelule veel ka nõukogus. esmalt Euroopa tööhõivestrateegia ning majandusjuhtimine Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiaga seoses. ma usun, et siin meelde tuletada kuivõrd tähtis on see, et tööhõive oleks meie majanduskasvupoliitika keskmes, seda ka strateegia kaks tuhat kakskümmend osas, sellepärast et me ei vaja mitte ainult majanduskasvu, vaid majanduskasvu, millega kaasneks ka tööhõive ja seetõttu töökohad ise on lausa ka pealkirjas olemas. me tahame saavutada seitsekümmend viis protsenti tööhõivet aastaks kaks tuhat kakskümmend ning eh, lisaks sellele on ka palju üldsuuniseid meil, mis on selle eesmärgi saavutamisega seotud. muidugi mõista see puudutab tööhõive üldsuuniseid, kuid samuti ka muid majanduspoliitika suuniseid. selle eesmärgi saavutamiseks on vaja muidugi majandusjuhtimist, eh, mis kaasaks samuti tööhõivepoliitikat üldiselt mitteametlikul nõukogul, mis oli väga oluline ja mis toimus juulis, alates sellest peale me oleme üritanud teavitada liikmesriike sellest, kuivõrd oluline on tööhõive valdkond uue majandusjuhtimise osas. eesistuja töötas välja samuti oma dokumendi selle kohta ja selle alusel me üritasime näidata, kuivõrd tööhõivepoliitika tähtsus on suur makromajanduse vallas ning kuivõrd kõik probleemid, mis on tekkinud, on seotud ka just nimelt tööhõivega ja turuga ja kui me räägime järelevalve küsimustest, siis oleks täiesti äh, vale heita kõrvale tööhõive küsimused. pärast mitteametlikku nõukogu me siis koostasime dokumendi, äh, kus me tõime välja järeldused, mis kiideti EBSCO-s oktoobris ka heaks. ja need puudutasid majandusjuhtimist, artiklit sada nelikümmend kaheksa Euroopa semestrit ning äh, seda, et kogu majanduse järelevalve kohalt äh, tööhõivel on suur tähtsus. ma ei arvanud, ei eeldanud, et me suudame need järeldused heaks kiita, sest et väga palju oli lahkarvamusi, aga meie oma nõukogus need ükshäälselt heaks kiitsime. ning seejärel pärast päris keerukat tööd saavutasime me selle, et ka oktoobri ülemkogul järeldustes sellele viide tehti, kuid selle nimel tuli päris palju võidelda, aga see viide on olemas ja see on oluline. ja peatselt me hakkame jälle neid küsimusi arutama, nii et see on üks põhilisi punkte selles osas, mis puudutab Belgia eesistuja prioriteete. teiseks tahaksin pikemalt peatuda sellel, mida me oleme üritanud tööhõivepoliitika vallas ette võtta, erinevate tööhõivepoliitikate vallas. esmalt üldsuunised, mis kiideti heaks kahekümne esimesel oktoobril nõukogus. ja ma arvan, et see märguanne oli oluline. kehtib Lissaboni lepe, Euroopa Parlamendil on uus roll me oleksime võinud piirduda ainult formaalsete kontaktidega, aga seda me ei soovinud ja ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti, teie komisjoni, härra Riid ja ka komisjoni esinaist selle eest, et me saime koos töötada. ma tahaksin teid tänada selle eest, et piirasite muudatusettepanekute hulka ning me omalt poolt võtsime need muudatusettepanekud ka oma dokumenti arvesse, sellepärast et need olid väga asjakohased ning vastasid igati äh, tekkinud vajadustele ja ka institutsionaalsel tasandil oli tegemist siis uue koostööviisiga mis tähendas ka Euroopa Parlamendi kaasamist. lõpuks see dokument kiideti heaks nõukogus, kus kõikide muudatusettepanekutega, mis ka Euroopa Parlament oli teinud, see puudutas muuhulgas sugudevahelist võrdõiguslikkust, sotsiaalset ühtekuuluvust, tootlikkust, samuti VKE-del pöörati tähelepanu, äh, väärikatele töötingimustele, räägiti vaesused, äh, noorte tööhõivest, äh, hoiuteenustest ja muust väga olulised olid ka liikmesriikide alaeesmärgid, sellest räägime pikemalt makromajanduslikus analüüsis, aga see on tõesti äärmiselt oluline tööhõivepoliitika seisukohalt. samuti pöörame tähelepanu äh, haavatavatele inimrühmadele ning ühtekuuluvuspoliitika ja fondile ning äh, tänu teie muudatusettepanekutele samuti õnnestus meil äh, veel paremaks seda dokumenti muuta Need üldsuunised kiideti heaks ja nüüd äh, räägiksin lähemalt äh, peamistest äh, väljakutsetest, mis meil, meie ees seisavad, kliimamuutused ja demograafilised muutused. mis puudutab kliimamuutusi ja tööturu suhet, siis meie üheks prioriteediks oli ja lähtudes ka Euroopa Parlamendi poolt ära tehtud suurepärasest tööst, anda selge märguanne välja ja koostada teatud tegevuskava või meetmete kava, mis ait-, mille abil saaks luua rohelisi töökohti. seda veel tehtud ei ole, tegemist on uue teemavaldkonnaga, aga me tahtsime sellele panna suuremat rõhku ja te kindlasti näete, kui me räägime valitsemi-, juhtimise kohal äh, näitajatest, siis ka neid on kohandatud. MK omakorda töörühma töö alusel samuti töötas välja näitajate nimekirja, mille abil saab siis äh, äh, kuu kuu järel, aasta aasta järel hinnata seda, kuidas on mindud liikmesriikides üle rohelisematele töökohtadele. tegemist on kvantitatiivse, kuid samuti kvalitatiivsete näitajatega ka proua Schröderi raporti soovituste alusel eh, siis korraldasime me ministeeriumide vahelise konverentsi septembri lõpus eh, roheliste töökohtade kohta ja ma usun, et see oli ka väga tõhus ja huvipakkuv. ja tänu kõikidele neile panustele ja lisaks sellele olid meil ka EMCO arvamused. Eh, lisaks sellele me saime veel panuseid ka komisjonidelt ja teistelt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt. kogu, kõige selle alusel me töötasime välja järeldused mis on EBSCO nõukogus päevakorral esmaspäeval, kuuendal detsembril. ja need järeldused seisnevad selles, et me kutsume üles komisjoni ja liikmesriike edendama oskusi, mis aitavad kaasa majandust muuta rohelisemaks, tuleb ju eh, õhutada elukestvat õpet, parandada sektoritevahelist koostööd ning äh, samuti tuleb äh, ennetavalt tegutseda koos sotsiaalpartneritega ja seda sektorite vahel selleks, et ette valmistada vajalikke äh, kvalifikatsioone, mis vastaksid uutele vajadustele, mille põhjal saab luua siis rohelisi töökohti, nii et tuleb vaadata, milliseid tüüposkusi on vaja ja need töötab siis komisjon välja. just nende samade näitajate põhjal, millest ma rääkisin enne seoses roheliste töökohtadega. Nendes järeldustes oleme samuti toonitanud tööhõiveteenuste rolli, seda, kuidas tuleb kaasata sotsiaalpartnerid seda, milline peaks olema meie lähenemine VKE-de küsimusele, samuti räägime sellest, et me peame suurt tähelepanu pöörama tervishoiu ja ohutuse küsimustele, mis on seotud selle uue sektoriga, samuti tuleb suurt tähelepanu pöörata sooküsimustele tihtilugu äh, puudutab see väga tehnilisi oskusi äh, valdkondades, mis võib-olla on meestekesksemad, aga me ei saa mingil juhul seda niimoodi jätta ja me ei saa takistada naistele juus-, juurdepääsu rohelistele töökohtadele, me peame tagama piisava kvalifikatsiooni ja ja vajalikud meetmed, et neid õhutada sellele teele asuma kui me tahame madala süsinikusisaldusega majandust, siis me peame kindlasti ära kasutama ka kõiki muid stiimuleid, mis meid selleni võivad äh, viia ja mille alusel me saame vastata uutele vajadustele ning luua siis uusi töökohti. Need olid siis suures joones need järeldused, mis me esmaspäeval äh, nõukogus äh, esitame lisaks selle on ka spetsiifilised meetmed, meil on ka oma strateegia kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks ja siin me jällegi lähtusime mm, erinevatest äh, soovitustest. teiseks, demograafiline väljakutse, kas siin äh, on meil järeldustes välja toodud terve rida prioriteete, kesksel kohal äh, on ka eakate töötajate osalemine tööturul ja teisalt see, et üha enam suureneb nõudmine äh, hooldusteenuste järgi eakamatele inimestele. mis puudutab eakate osalust tööturul, siis siin äh, me räägime sellest, et meil on vaja integreeritud lähenemist, me peame ka töötingimuste osas edasi liikuma, mit-, ja see ei puuduta mitte ainult karjääri lõppu, vaid kogu karjääri, sellepärast et sellest sõltub see, kuivõrd kaua suudetakse tööturul aktiivselt osaleda, samuti räägime sellest, et tuleb võidelda diskrimineerimise stereotüüpide vastu, me räägime ka sellest, et tuleb investeerida enam elukestvasse õppesse, ja see peaks puudutama ka neid inimesi, kes on nelikümmend viis, viiskümmend. ja kes on suhteliselt lähedale jõudnud pensionieale. mis puudutab teenuseid, äh, tervishoiuteenuseid äh, ja hooldusteenuseid, siis äh, Madridis oli konverents selle kohta, samuti me räägime sellest, et on vaja just kvaliteedile, tervishoiuteenuste ja osas ja hooldusteenuste osas tagada töökohtade äh, kõrge kvaliteet, tuleb arvestada tööaegadega, vajaliku sissetulekuga ja nii edasi. samuti räägime sellest, et on vaja ka paremini tagada võrdne esindatus äh, meeste ja naiste vahel. tihtilugu me räägime siin samuti äh, sissetulekute lõhest, sellepärast et selles valdkonnas on just äh, sissetulekud tihtilugu madalamad. nii et siin on samuti väga oluline äh, vajalik koolitus sisse viia. meil on samuti vaja heade tavade vahetust liikmesriikide vahel ning ära kasutada Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid kuuenda detsembri nõukogul samuti me räägime järeldustest, mis puudutavad äh, meeste ja naiste äh, palgavahet. see puudutab äh, nii tööhõivepoliitikat kui ka võrdseid võimalusi ning siin on meil jällegi väga konkreetsed soovitused see puudutab muidugi komisjoni tööd, vaid, kuid samuti seda, et me täpsustame, milline peaks olema komisjoni strateegia, sest komisjon just kiitis heaks oma teekava võrdsete võimaluste osas. me oleme päevakajastanud kõiki näitajaid, mis aitavad mõõta tõhusalt palgavahet, me oleme samuti nende hulka suurendanud e, ja me kaasame nüüd ka perekonnaseisu lisaks sellele soovitame liikmesriikidel välja töötada konkreetsed meetmed, välja selgitada, millest tulenevad palgavahed ning samuti paika panna konkreetsed eesmärgid ehm, ja vaadata, kuidas siis sotsiaalpartnerite abil neid eesmärke saab saavutada samuti me soovime, et liikmesriigid lisaksid need sammud oma ref-, eh, riiklikusse reformikavasse, mis tuleb esitada pärast eh, lihavõtteid igal aastal. ja nüüd eh, meeste-naiste võrdõiguslikkuse küsimus, mis võib-olla vähem puudutab teie tööd. selles osas on meil samuti konkreetsed meetmed. ja ülejäänud valdkondades on meil samuti järeldused tööhõive kvaliteedi osas ning turvalise paindlikkuse osas, me oleme korraldanud päris palju konverentse äh, ühelt töökohalt teisele ülemineku osas ning äh, Eurofondiga oleme me siin palju töötanud. nii et siin on meil siis ka järeldused välja töötatud Need puudutavad samuti heaolu töökohal, võitlus psühhosotsiaalse koormuse vastu. see on väga oluline töötervishoiu seisukohalt. ja samuti oleme me lähemalt vaadanud pere- ja tööelu ühildamise võimalusi. ja viimane punkt, mille osas on meil samuti järeldused ja see tundus meile olevat väga oluline, sellepärast et seda mõõdet tihtilugu alahinnatakse, kui me räägime tööhõive küsimustest nimelt me tahame lisatähelepanu pöörata sotsiaalpoliitika, tööhõivepoliitika välisele mõõtmele. me räägime majanduse juhtimisest ning töökohtade rollist selles poliitikas, kuid me peame samast loogikast lähtuma, kui me räägime rahvusvahelisest juhtimisest. poliitika makropoliit-, makro majanduspoliitika ja makromajanduspoliitika vallas. nii et me oleme selles osas välja töötanud ka järeldused Need on seotud ka Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni soovitustega ning äh, me korraldasime samuti foorumi koos Iloga. me soovime, et oleks võimalik tööhõive ja sotsiaalpoliitika osas edendada rohkem Euroopa väärtusi, seda G kahekümne seas ning samuti finants- ning majanduskoostöö organisatsioonide raames. ma arvan, et ja samuti rõhutame seda, et ILO rolli tuleb veelgi äh, tugevdada sotsiaalkaitse ning tööhõive seisukohalt rahvusvahelisel tasandil ning see puudutab eelkõige just väärikat tööd. ja veel väga oluline Äh, on see, et äh, koos äh, G kahekümne eesistuja Prantsusmaaga ähm, me tahame, et korraldataks tööhõiveministrite kohtumisi süstemaatiliselt G kahekümne riikide osas, nii et me tahame, et G kahekümnes tegeletaks ka tööhõive küsimustega pidevalt samuti me toetame regionaalseid eh, dialoogi ning strateegilisi eh, samme, mis astutakse selles valdkonnas ning hoolimata poliitilistest raskustest eh, oleme me suutnud euro Vahemere ministrite koosoleku koostada ning ka siin me tahtsime edendada partnerlusi tööhõive osas, mis, mille alusel on jällegi võimalik paremini teatud ideid rahvusvahelisel tasandil ja G kahekümne tasandil kaitsta. kolmteist, neliteist detsember neid küsimusi arutatakse. Äh, nii et me tahtsime lihtsalt teid teavitada, mis selles osas on tehtud. nii et sellega lõpetaksin teise osa oma ettekandest, mis puudutas suuri, peamisi prioriteete eesistumise ajal ning järeldusi, mis nende osas on tehtud ja tahaksin lõpetada õigusloomelise tegevusega mis paraku ei ole küll väga mahukas, aga keerukas kahjuks on selles osas edasi liikuda, olgugi et me oleme teinud kõik, mis suutnud. Äh, meil on jah, emadusdirektiiv, nagu te teate, hääletus toimus Euroopa Parlamendis, millega taheti muuta komisjoni algset ettepanekut, et minna et, üle kahekümnele nädalale ja samuti taheti sisse viia idee, mille kohaselt, et teatud nädalate eest tuleks tasuda täismahus. ja samuti taheti direktiivi sisse viia isaduspuhkus, mis kahe nädala vältel oleks tasustatud Need eesmärgid on muidugi väga kiiduväärsed ja neid ma toetan, aga see tekitab liikmesriikidele väga palju probleeme, eriti just võttes arvesse praegust eelarve olukorda. me teame, et on suuri eelarve puudujääke ning äh, kokkuhoiukavad on kõikjal praegu käimas seega väga keerukas on toonist direktiivi heaks kiita. ma arvan, et me peame edasi liikuma ja peame eelkõige tagama selle, et mingil hetkel see ettepanek ikkagi heaks kiidetaks. praegu aeg küps ei ole, seda me nägime, aga me tahtsime debatiga edasi liikuda ja tahtsime ja korraldame esmaspäeval EBSCO-s arutelu, kus tulevad käsitlemisele konkreetsed küsimused. ja selle põhjal me koostame eesistuja järeldused ja sellest saab raamistik, mille alusel Ungari ning tõenäoliselt eelkõige just Poola eesistumise ajal neid küsimusi jälle käsitlema hakatakse. nii et loodetavasti kahe tuhande üheksa, üheteistkümnendal aastal jõuame me ka ettepanekuni. seejärel muidugi tuleb jälle alustada dialoogi parlamendiga. mõtteks on see, et me üritame järelduste ning meie töödokumendi alusel paika panna teatud äh, saavutused, teatud akiid ja siis me vaatame, kas on võimalik äh, suuremat üksmeelt saavutada. ma olen ka proua Estrellaga kontaktis olnud ning äh, näinud, et neid eesmärke on küll võimalik saavutada, aga võttes arvesse praegust eelarvelist olukorda, siis on võimalik seda järk-järgult teha, nii et siin on küsimus, kas see, me teeme seda enne aastat kaks tuhat kümme või pärast aga seda direktiivi võiks siis progressiivselt kohaldada võib-olla kolme-nelja aasta jooksul. et tegemist on väga konkreetsete küsimustega, mis me tõstatame ja üritame siis nende alusel välja töötada teatud kompromissi visandi järgne, <clears throat> järgnevateks eesistumiseks mis puudutab äh, võrdsuse direktiivi, siis ma arvan, et see võib-olla vähe puudutab teie tööd siin, olgugi et see on ka seotud tööhõivega ja poliitilistel põhjustel on siin tekkinud äh, ummik, aga meil on vaja jätkuaruannet vähemalt äh, kahes teemas, mis on vähem poleemilised diskrimineerimine elamumajanduses ning finantsteenused ja selles äh, jätkuaruandes siis me saame teat-, teatud aspektidele tutvustada. majanduslik migratsioon, mis ei ole otseselt komisjoni pädevuses, ma tahaksin ka siin siiski äh, teid teavitada sellest, kui kaugele me oleme jõudnud äh, kolme direktiivi eelnõuga hooajatöötajate direktiivi osas on pöördutud äh, meie poole tehnilise arvamuse taotlusega ja uus koosolek peab toimuma siis detsembri keskel ja muidugi mõistame, loodame, et selles punktis Ungari eesistuja suudab tööga lõpule jõuda. Äh, see oli siis esimene osa meie tänasest ettekandest äh, Eh, ning tutvustasin teile lühidalt siis meie peamisi järeldusi, aitäh! Euh, suur tänu, proua minister! ja suur tänu selle, nende suhete eest, mis te olete sisse seadnud parlamendiga, et esimest korda meil on sellised suunised, mis kajastavad äh, tõesti seda arutelu, mis meil omavahel on olnud. ja ma arvan, et nii nõukogu kui ka parlamendi jaoks on tegemist väga tähtsa etapiga. me ki-, kindlasti arutame veel seda, et, et kuidas me nüüd äh, edasi läheme pärast seda esimest äh, suuremat õnnestumist. ja te ütlesite, kuivõrd tähtsaks te peate välist mõõdet ja ma tahaksin teile öelda, et selles äh, selles komisjonis, siin oleme me välja töötamas ühte raportit ja raport on usaldatud meie kolleegile Richard Valbile. ja äh, selle raporti kallal tehtava töö keskmes on just see, et sotsiaalküsimusi äh, võetakse arvesse ka kaubanduslikes lepingutes, läbirääkimistes WTO-ga ja erinevates, eri, erinevatel ühe, üritustel. ja juba enne G kahekümne koosolekut oleme me rääkinud sellest ja meie komisjoni liikmed on seda äh, toet-, toetanud, et väga huvitavad ja kasulikud on need järeldused, mis te olete koostanud. ja kui meie komisjoni delegatsioon läheb äh, New Yorki seoses võitlusega äh, vaesuse vastu, eh, siis kindlasti tulevad arutusele ka need teemad. mul on väga pikk sõnavõtusoovijate nimekiri juba. võib-olla ma annaksin sõna kahekaupa kolleegidele ja siis, siis te saaksite võimaluse vastata. härra Toomas Mann ja Alessandro Sarkas um,. Bisschen... suur tänu, proua esinaine. Belgial eesistujana ei ole olukord just kõige lihtsam olnud. ma tahaksin esitada kaks küsimust. esimene küsimus puudutab järgmist. miks liikmesriikide jaoks on nii keeruline tegeleda kvootidega. Te rääkisite näitajatest ja rääkisite sellest, et viiakse sisse uued näitajad, on liikmesriike, kes on äh, valmis nõustuma nendega, aga kui hakatakse rääkima äh, kvootidest, milleni liikmesriigid peavad jõudma, siis tekivad probleemid inimestele tundub teinekord, et Euroopa soovib äh, tegeleda juhtimisega nende, nende asemel. me peaksime positiivselt suhtuma äh, äh, kvootidesse, mina olen suur subsidiaarsuse põhimõtte pooldaja, aga samas me peaksime siiski saama öelda seda, et me peame jõudma teatud tasemele välja, me peame saavutama teatud taseme. ja ma arvan, et väga hea oleks, kui ka nõukogus saaks sellest rääkida näiteks seoses kahe tuhande kümnenda aasta strateegiaga, võitlusega vaesuse vastu, oleme me sellest rääkinud ja me nägime seda, et oli mõningaid liikmesriike, kes ei saanud sugugi nõustuda sellega, et mingisuguseid kvoote paika pandaks. see on minu esimene küsimus. ja teine küsimus puudu-, eh, meie kolleeg Schröder on koostanud suurepärase raporti, mis puudutab eh, rohelisi töökohti. Eh, parlamendis üldiselt oli, sai osaks sellele raportile väga positiivne vastuvõtt, me oleme rääkinud demograafilisest, demograafilistest küsimustest ja sellega seonduvast tasakaalust. aga kuidas nõukogu neid näeb, et kas need on kas neid võetakse tõesti tõsiselt ja äh, nähakse neid kui ühte sammu edasi ühtse Euroopa ülesehitamise teel? ma tahaksin teada, kuidas nõukogu seda näeb ja kas nad ütlevad lihtsalt, et jah, mingisugune resolutsioon, kus millestki räägitakse või peetakse seda ka sammuks edasi? härra Serkas, palun suur tänu, proua esinaine. mul on väga hea meel, et et ma olen saanud oma kolleegidega rääkida ka oma kogemustest Hispaania eesistumise ajal väga tähtis on see, et parlamendi poolt välja toodud argumente kuulatakse ja ma tean, et Belgia on teinud suuri jõupingutusi selleks, et eh, jõutakse lõpule teatud teemadega, eh, mis seonduvad tööhõivega, demograafiliste küsimustega. Te rääkisite ka õigusloomelisest tööst ja see, sellega seonduvast ajakavast. Te peate oma tööd tegema rasketes tingimustes, sellepärast et praegust aega mõjutab veel siiani väga tõsiselt majandus- ja finantskriis ja öö, äh, on olemas risk, et tõesti kõige põletavamad küsimused jäävad paraku tahaplaanile. ma tahaksin Belgiat äh, eesistujana tänada tema poolt äh, ära tehtud töö eest, et teie lähenemine eesistumise ajal ei ole mitte olnud ainult majanduslik, vaid ka sotsiaalne ja te olete ära kuulanud öö, Äh, ka parlamendi ja kui parlament on osutanud ka sellele, et komisjon on teinekord kõrvale kaldunud ja unustanud ära selle, äh, unustatud ära selle, et parlament on kaasotsustajaks Euroopas. Euroopas ei ole mitte ainult riikide Euroopa, vaid Euroopas on eelkõige kodanike Euroopa. aga vaatamata teie jõupingutustele tihti need argumendid, mis parlament välja toob, nõukogu ei soovi neid arvesse võtta, teinekord ta isegi ei vasta sellele. lõpetuseks ma tahaksin öelda, et teatud küsimused, mille osas me oleme väga kaugele jõudnud, rändega seonduvad küsimused, on leidnud lahenduse tänu teie jõupingutustele ja minu sooviks on, et ka järgmine eesistuja suudaks tõhusat tööd teha nende küsimustega äh, ma olen veendunud selles, et me suudame edasi liikuda ja kokkulepe parlamendiga on võimalik, aga selleks on vaja seda, et nõukogu mõistaks seda, et oma õigusloomelises töös ei ole mingisugused kõrvalekalded võimalikud, sellel ei ole mitte mingisugust õigustust äh, ei ole mitte mingisugust põhjust, mis võiks õigustada seda, et ei võeta Euroopa Parlamendi poolt välja toodud seisukohti arvesse. ei ole võimalik, ei tohi meil sel moel käsi siduda. lõpetuseks ma tahaksin siiralt teid tänada ja ma arvan, et me saame arvestada Belgia valitsuse poolse toetusega selleks, et edasi liikuda aga muidugi lõpp-punkti paneb sellele järgmine eesistuja. nimekiri on veel pikemaks muutunud, aga nüüd ma äh, sulgeksin sõnavõtusoovijate äh, nimekirja. proua Schröder, palun. ja, äh, suur tänu. ma tahaksin samuti Belgiat eesistujana tänada, tänada teid selle eest, et te tulite meiega kohtuma, tahaksin tänada teid suurepärase koostöö eest, mida te meiega olete teinud ja eriti sellistes tähtsates valdkondades nagu tööhõive, demograafia küsimused ja kõige, just need kõige valusamad, valusamad teemad. me teame, et võit-, võitlus diskrimineerimise vastu on väga äh, raske ja keeruline, sellepärast et on liikmesriike, kes ei ole paraku alati mitte nõus teiega ja seda ideoloogilistel põhjustel, me leiame, et Belgia on teinud tõesti kõik tema võimuses oleva, et edasi liikuda. mul on väga hea meel ka selle üle, et see algatus, millega me parlamendis välja oleme tulnud, need algatused, mis me oleme vastu võtnud, neid on Belgia eesistujana tõsiselt võtnud. paraku ei ole see alati sugugi mitte niimoodi olnud ja minu meelest muutis see meie tegevuse paremini nähtavaks ka äh, avalikkuse silmis. ja minu küsimus on, et need kaks teemat, mis on niivõrd tähtsad, kas liikmesriigid on jaganud teie poolt, teie seisukohti, kas liikmesriigid on üle võtnud selle oma õigusesse äh, ma tean, et need teemad, millest te rääkisite, on kesksel kohal teie riigi poliitikas, aga ma tahaksin teada, et kas teised liikmesriigid on ka need põhimõtted omaks võtnud ja kas nad on ühinenud nende algatuste ja nende ideedega? ja mida te arvate, et mida meie parlamendis võiksime teha Äh, selleks, et veelgi rohkem kaasa aidata nende alg-, äh, nende algatuse ellurakendamisse. suur tänu! ma vastaksin härra Mannile, et jah. ma arvan, et see tõlgendus, mis te tegite, vastab täiesti reaalsusele. jah, liikmesriigid ka kardavad sekkumist nende siseriiklikusse poliitikasse ja mis puudutab tõhusust, siis äh, kui me kasutame hästi neid näitajaid, mis on neutraalsed, sõltumatud ja tõhusad, siis me suudame saavutada oma eesmärgid ja mina olen alati neid seatud eesmärke äh, kaitsnud, äh, loonud ka alaeesmärke, tööhõivepoliitika ja sotsiaalpoliitika jaoks need on väga tähtsad ja võib-olla meie ettekande teises osas jõuame me täpsemalt selle juurde, kui me hakkame rääkima majandusjuhtumisest, et need kaks arutelu on omavahel tihedalt seotud. ja äh, need kartused on tihti ka Euroopa Liidu poolse majandusjärelevalvega järelvalvega seotud. mis puudutab roheliste töökohtade teemat ja demograafilisi väljakutseid, siis ma tahaksin rõhutada seda, et oma järeldustes me viitame ka teie resolutsioonile. ja vastamaks ka proua Schröderile tahaksin ma öelda, et, et me kunagi ei tea, mis nendest järeldustest täpselt saab, aga meie sooviks oli, et need järeldused ei oleksid abstraktsed või kirjanduslikud, vaid et nad oleks, tugineksid pragmaatilisele lähenemisele ja meie soov on just see, et komisjon tegutseks, ka teie resolutsioon oli väga pragmaatiline ja seega me ootame väga palju komisjonilt, et komisjon tuleks välja omapoolse strateegiaga selles osas, mis puudutab rohelisi töökohti. ja selle arutelu tähtsus äh, on just see, et me saaksime struktureeritud ja tõhusalt oma prioriteedid sisse kirjutada nendesse järeldustesse ja, ja ka nendesse näitajatesse. ja me loodame, et see saab olema võimalik ja homse majandusjuhtimise jaoks on see väga tähtis. just need vahendid, mille üle me praegu just otsustame, mis on väga tähtsad on ka selles osas meie poolt koostatud suunised, ka seal sisaldub viide rohelistele töökohtadele. ja väga tähtis on see ka Euroopa semestri kontekstis. mis puudutab neid suuniseid, siis ei ole meil mitte ainult need näitajad siin roheliste töökohtade osas äh, sees, mida EMKO tulevikus hakkab ka äh, kasutama, et süstemaatiliselt analüüsi, analüüsitakse seda ja näidatakse, et tõesti meie lähenemine on äh, rohelisi töökohti soodustab, et me pidevalt omistame tähelepanu sellele, et näitame seal ära, et millist, milliste konkreetsete eesmärkidega on liikmesriigid välja toonud komisjon ja need erinevad näitajad, millest me räägime ja mille üle me otsustame esmaspäeval, EMKO on nad tõesti suurepäraselt ette valmistanud, kiirelt nad ette valmistanud ja need näitajad räägivad ka sellest, milline see areng saab olema nende töökohtade osas üle viiekümne aasta. ja mis ütles härra Serka, tõsi see on, et äh, üks asi on lepingud, aga teine asi on ka poliitilised arengud, äh, suhted parlamendi ja nõukogu vahel. mis puudutab emaduse direktiivi, siis ma tahaksin rõhutada seda, et eh, ei saa mingil moel ignoreerida parlamendis otsustatut ja arvata, et me, et meil lihtsalt praegu ei ole vahendeid eh, seda ellu viia, et siis me saame lihtsalt kõrvale lükata selle, eh, selle, selle otsuse, et me peame vaatama kuidas viia see vastavusse meie äh, vägagi delikaatse eelarvelise raama, äh, raamistikuga ja me peame arutama seda parlamendiga. nii et meil on täiesti uus ja erinev partnerluse loogika parlamendiga nüüd. nii et see on Belgia kui eesistuja äh, seisukoht. et see on võib-olla meie oleme nüüd saanud töötada te-, kuus tervet kuud Lissaboni lepingu all ja me oleme esimene eesistuja, kes on saanud töötada ka normaalsetes tingimustes, kui nii võib öelda, koostöös parlamendiga. ja seda väga mitmete teemade raames, rohelised töökohad, ühtne luba ja nii edasi. ja see on kohustus, mille me oleme endale võtnud ja, ja me kavatseme ka jätkata samal viisil. meil on jäänud nelikümmend minutit aega ja mul on veel kuus sõnavõtusoovijat, nii et ma paluksin, et kolleegid väljenduksid võimalikult lühidalt. et me peame, saame käsitleda ka meie kohtumise teist, teist teemat, proua Kürinia, siis härra Uri. suur tänu, proua esinaine, proua minister. kõigepealt üks küsimus, mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi, et kuidas te kavatsete muuta selle fondi nähtavamaks, nii nagu komisjoni president ütles, edasi, mis puudutab eakate tööhõivet, mida te olete kavatsenud selles osas ära teha töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas, sellepärast et kui aktiivne tööiga pikeneb, siis eh, tuleb eh, mõelda rohkem ka töötervishoiu, tööohutuse äh, peale. ja kolmas küsimus puudutab ema, emapuhkust, mis puudutab emaduspuhkust, kaheksateist nädalat osaline, osalise tasuga ah,. aga te rääkisite, et me peaksime naisi pigem aitama läbi selle, eh, eh, läbi lapsehoiu ja läbi selle korraldamise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 ja asjaolu, et meil õnnestus selles, nendes sellistes küsimustes üllatavalt suuri edusamme saavutada ja te toetasite parlamendi ettepanekuid, see oli meile väga meeltmööda ja loodetavasti tulevane eesistuja samades küsimustes käitub sama vastutulelikult. Te käsitlesite mitmeid olulisi teemasid, proua minister, ja mind huvitab et kuna me ei ole näinud liikmesriikide reformiprogramme eh, ega tea täpselt, milline on olnud nende saatus, siis eh, tahaksin teada, kas eh, nõukogu ja meie vahel on ka teatavaid konsensuse punkte, me teame, et Belgia eesistuja on reformiprogrammi esimesed kavad juba kätte saanud, meid huvitab peamiselt paindlik äh, turvalisus tööturul ja neljakümne, viiekümne aastaste põlvkonda, nii et palun kommenteerige paari sõnaga ka neid küsimusi. leian, et mitmed äh, organid, kes töötavad äh, tööhõive küsimustega, viivad läbi erinevaid kohtumisi, see on minu meelest positiivne ja teretulnud nähtus. ja kui võiks tellida uurimusi, et läbi viia erinevate reformide mõjuhinnanguid, see on väga teretulnud samuti. Ungari eesistuja peaks ka nende küsimustega tööd jätkama. kuidas te teete koostööd Ungari eesistujaga, et sellistes küsimustes ka tulevikus edu saada? aitäh! proua Linn ja seejärel proua Türinen Yes, thank you very much and thank you for the call. suur tänu ja suur tänu koostöö eest teie eesistumise algusest tänaseni. koostöö on olnud väga kasulik, mis puudutab äh, elektromagnetväljade direktiivis, ma tean, et ettepanek esitatakse märtsis, kuid äh, võib-olla räägiksite paari sõnaga, kuidas te äh, kuidas on, millised on edusammud piirväärtuste osas ja millised saavad olema arengu, arengud? siis ja mis puudutab võõrtööjõu direktiivi, siis meil on ka oma käsitlused olnud, me peame arvesse võtma majanduse olukorda ja mõningad meie soovidest ei ole olnud saavutatavad ja seetõttu meie hääletustulemused olid päris kahtlased. diskrimineerimise vastane direktiiv ja võrdsed võimalused, kas me oleme jõudnud lähemale tupikseisust ülesaamisele, see on teema, mida ma tõstatan kogu aeg, aga tegemist on tähtsa küsimusega, me tahaksime, et liikmesriigid, kes äh, on probleemiks, äh, äh, lõpuks ometi oleks valmis koostööks. proua Turunen. jah, suur tänu selle väga laial ulatusliku sissejuhatava sõnavõtu eest. minu küsimus puudutab noor, tööpuudust noorte hulgas, mis on üks kolmik eesistumise, teie, hispaanlaste ja ungarlaste prioriteet. komisjoni teatises seoses Euroopa Liidu tegevuskavaga kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on tehtud ettepanek, et nõukogu teeb ettepaneku Euroopa noorsoogarantii kohta või tagatise kohta ja see äh, tagatis äh, tähendab seda, et noored inimesed ei peaks olla töö, olema töötud üle nelja kuu, neile tuleks tagada kas äh, koolitusvõimalus või, või töö ja me teame tõesti, et noorte tööpuudus on väga olulise tähtsusega küsimus, ma tahaksin seetõttu küsida, kas on võimalik, et teie või ungarlased teevad ettepaneku sellise tagatise kohta, selle ettepaneku on teinud Euroopa Parlament eile ja ka nõu- ja ka komisjon. proua Blinkevitš-Jute. suur tänu, proua minister. suur tänu teie ettekande eest, teie ülevaate eest, tehtud töödest. usun, et ähm, meie koostöö on olnud hea iseäranis, mis puudutab tööpuuduse küsimusi. mul on väga hea meel, et Euroopa Parlamendi soovitusi on arvesse võetud, võib-olla mitte kõeki, kõiki, seda ei juhtu ka kunagi, kuid ta siiski. tahaksin juhtida teie tähelepanu ka sellele, et eesistujana võib-olla pea, peaksite pöörama rohkem tähelepanu vanematele põlvkondadele, tööhõivele vanemate põlvkondade hulgas, selleks on vaja konkreetseid meetmeid me räägime siin pensioniea tõstmisest ja sellest, kui oluline on inimeste hoidmine tööturul kauem. meil peaksid olema konkreetsed meetmed välja pakkuda, et võimaldada neil oma äh, tööturul oma jalga tugevamini kinnitada ja seda moel, äh, et äh, nende tervis, tervislikku seisundit ka oleks arvesse võetud. kaheksakümmend üheksa protsenti töötavast elanikkonnast kaheksakümmend üheksa protsenti inimestest elavad allpool vaesuspiiru töötavatest inimestest. ja äh, mida võiks saavutada, võttes arvesse miinimumpalga direktiivi ettepanekut Euroopa Parlamendi poolt? ja veel üks asjaolu, ma võtan asjad kohe kokku, aga mis puudutab äh, naiste ja meeste palka, siis äh, kas äh, nõukogu võtab äh, palgavahe järeldused järgmisel nädalal vastu, kas on oodata mingisugust muutust või jääb see äh, vahe siiski püsivaks? proua Künts, palun. ütleb esinejana, suur tänu selle väga muljetavaldava saavutatud tegude nimekirja eest ja teil on veel üks kuu jäänud eesistumist, aga saavutuste loetelu on siiski pikem, me ka teame, et kriis ei ole veel läbi ja selle sotsiaalsed tagajärjed on päris kurnavad, ma tahaksin küsida, et kuidas kavatsete edasi anda, üle anda eesistumise ohjad ungarlastele, teades, et nende olukord saab olema väga raske ja et nad peavad jätkama selliste tähtsate teemade kallal töötamist nagu teie. ma üritan vastata telegraafilises stiilis, sellepärast et eriti palju aega meil pole jäänud. mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi, siis oma järeldustes, nii nendes, mis puudutavad äh, inimest üle viiekümne aastaste inimeste tööd ja mis puudutavad ka rohelisi töökohti, siis meil on olemas eraldi osa, mis räägib sellest, et sotsiaalfond peaks olema suunatud just sellele, et vastavat poliitikat toetada. ma arvan, et see on väga tähtis, mis puudutab eakate inimeste tööhõivet ja töötervishoiu ja tööohutusega seonduvat küsimust. et see on üks kõige tähtsamaid soovitusi. me ütleme, et mitte me ei peaks äh, ainult tagama seda, et üle viiekümne aastased inimesed äh, jääksid veel aktiivselt osalema tööelus, vaid et äh, et me peaksime parandama ka nende töötingimusi. aga see küsimus ei piirdu mitte ainult töötervishoiu või tööohutusega seonduvate küsimustega üle neljakümne aastaste inimeste puhul, vaid see on ka automaatselt seotud optimaalsete töötingimustega, et üle viiekümne aastased inimesed saaksid pikemat aega töötada. mis puudutab emapuhkust, siis ma olen muidugi igati nõus selle loogikaga, mis puudutas ka adopteerimise puhul emaduspuhkust. Nüüd need küsimused, mis on esitatud, puudut-, mis puudutavad kõige problemaatilisemaid valdkondi. me üritame liikuda konsensuse poole aga meie jaoks on need teemad väga tähtsad teemad. mis puudutab härra Uri küsimust, siis me oleme tõesti suurepärast koostööd teinud nii Hispaania kui eesistujaga kui tulevase eesistuja Ungariga. nii et Hispaania eesistumise ajal juba väga varajases etapis hakkasime me omavahel koordineerima oma tegevust ja me kollektiivselt koostasime suunised ja nüüd äh, võtab teatepulga üle Ungari ja me oleme igal juhul valmis neid, neid aitama oma võimaluste piires. ja mis puudutab liikmesriikide vastavaid reforme, siis äh, neid reformikavasid esitatakse väga erinevalt liikmesriigiti, nii et meil ei ole praegu üldse olemas üldist nägemust, äh, mis puudutab neid reformikavasid edasi, mis puudutab äh, magnetväljasid, siis me ootame selles osas komisjonipoolset ettepanekut, aga komisjoni tööplaanides on see ette nähtud. emapuhkus, ma arvan, et lähenemine, tänu millele kunagi võib-olla jõutakse kompromissile, oleks äh, äh lähenemine kahes etapis, et mida me võime saavutada enne kahe tuhande kahekümnendat aastat ja kuidas edasi minna pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, millised peavad olema meie vastavad eesmärgid, et nüüd need nädalad kaheksateist, et ilmselt see konsensus kuskile sinna kaheksateistkümne, kahekümne vahele jääb, võib-olla pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat läheme sellega edasi, aga argumendid, eelarvelised argumendid mingil hetkel, nad enam ei äh, päde, sellepärast et kahe tuhande viienda, viieteistkümnendal aastal ma loodan, et me ei ole samasuguses olukorras nagu kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Äh, mis puudutab diskrimineerimise vastast võitlust, siis me oleme üritanud äh, toimida oma võimaluste piiris, piires noored on meie jaoks reaalseks prioriteediks me korraldasime selleteemalise arutelu oktoobrikuus ametliku nõukogu istungil, kus me analüüsisime koos, millised oleksid kõige paremad meetmed, kuidas seoses noortega leida lahendus või parim väljapääs kriisiolukorrast ja rääkisime ka eelarvega seonduvatest küsimustest ja koostasime me eesistuja järeldused, milles sisalduvad erinevad soovitused ja äh, selles kajastuvad ka komisjoni ettepanekud, äh, use, see move, räägime seal tagatistest noortele ja räägime ka sellest, et selle küsimusega tegeleb edasi Ungari eesistujana. see oleks kiirelt minu vastused teie poolt esitatud küsimustele. suur aitäh selle esimese poole eest see, kui palju küsimusi esitati, näitab, kuivõrd suurt huvi tuntakse Belgia eesistuja saavutuste vastu. annaksin nüüd äh, kohe sõna äh, ka järgmisele kõnelejale, sellepärast et peatselt alustame siin komisjonis samuti majandusjuhtimise üle. Te rääkisite sellest, et EBSCO võiks olla aktiivseks osapooleks äh, majandusjuhtimise aruteludes ja nüüd me tahaksimegi kasutada ära juhust ja küsida, milline on teie seisukoht. ma usun, et eh, raportöörid on juba üht saavutanud, eh, nimelt viide artikli sada kakskümmend üks, lisaks sellele on meil viidud ka artiklis sada nelikümmend kaheksa, aga kas te võiksite natukene rohkem detailidesse laskuda ja selgitada? milline on teie seisukoht? Voilà, je vais aussi essayer d'être brève, même si le sujet est relativement <laughs> technique. jah, ma üritan teha lühidalt, olgugi et teema on tehniline ja keerukas. aga ma usun, et see on tõesti väga tähtis asi. põhimõtteliselt Euroopa semestri raames on ette nähtud kolme liiki järelevalve. esmalt eelarveline järelevalve, see on seotud kasvu- ja stabiilsuspaktiga see vastab oma loogikale. sellega käivad kaasas ka uued järelevalvemenetlused. see on seotud samuti ülemäärase puudujäägiga ja sanktsioonidega. see kõik on muidugi seotud pigem eelarvepoliitikaga ja pigem tegeleb sellega Ecofin, aga lisaks sellele on teist liigi järelevalve arutelul ja minu jaoks on see olulisem just tööhõive seisukohalt ja ma arvan, et siin tuleb tõsine lahing maha pidada. ja see lahing ei puuduta mitte ainult äh, jõupositsioone nõukogus, vaid äh, puudutab eelkõige seda, kuidas me kujutame ette äh, sotsiaalse turumajanduse raames tööhõivet ja kes on võtmepartnerid, ministrid, sotsiaalpartnerid, siin me ei peaks rääkima mitte ainult rahandusministritest, kes eelkõige lähtuvad just eelarvelistest küsimustest e,. Siis jah, meil on makromajanduslik järelevalve, uued mehhanismid, meil on määrus, mille kohta on ettepaneku teinud komisjon. lisaks sellele on ka temaatiline järelevalve millest räägitakse küll vähem, aga siin ma pean silmas klassikalist järelevalvet, eh, kaks tuhat kakskümmend strateegiaid, seda, kas me saavutame erinevad eesmärgid, kas eh, me peame silmas samaaegselt viit eh, põhieesmärki ja täidame ka suurprojekte ma arvan, et me peaksime tähelepanu juhtima eelkõige sellele uuele loogikale, millel põhineb makromajanduslik järelevalve. mida see ajakava kohalt tähendab? just äh, siin on võimalik meil äh, olla uuenduslikud, kuid kinni pidada ka artiklist sada kaks, nelikümmend kaheksa aluslepingust. jaanuaris on vastavalt uuele leppele ette nähtud ühisaruande esitamine majanduse olukorra kohta selle valmistab ette komisjon ning sellega saab alguse kogu makromajanduslik äh, järelevalve tegevus aasta vältel. lisaks sellele töötatakse välja soovitused. Need tuleks heaks kiita kevadisel ülemkogul, aga selleks, et need saaks heaks kiita ja need on mõeldud liikmesriikidele ja liikmesriikide reformikavade jaoks, mis omakorda on palju konkreetsemad, täpsemad. ja siin on Euroopa Liidul üha suurem roll. sellest kõigest lähtuvalt siis eh, peab Ecofin välja töötama üksinda makromajanduslikud järeldused volinik saatis ka kirja selle kohta ja meil on ka muid panuseid, kui me räägime makromajanduslikust tasakaalust ja analüüsist siis, siis seitsekümmend protsenti teemadest puudutavad tööhõivet, tööturgu. see puudutab muidugi tööjõu maksumust see on seotud ähm, maksudega, kuid ka palkadega, kuid see puudutab samuti osalust tööturul ning äh, see puudutab samuti kvalifikatsioone, äh, see on jällegi seotud konkurentsivõimega. Äh, samuti puudutab see tööturu paindumatust ja muud. juba praegu, kui kevadisel ülemkogul Äh, juhtub niimoodi, et ainult ECOFIN teeb omad soovitused ülemkogule ja selle alusel töötatakse välja kõik soovitused kõikidele liikmesriikidele, äh, seda nende riiklike reformikavade jaoks, siis sellisel juhul äh, jäetakse kõrvale tööhõiveministrid, kes on kõige pädevamad neis küsimustes, samuti tuleks arvestada ju eelarveliste küsimustega, me peame arvestama erinevate piirangutega siin ning need soovitused, mis tehakse kevadisele ülemkogule, tuleks samaaegselt ette valmistada ECOFIN-i poolt, kuid samaaegselt peaksid sellega töötama ka EBSCO ja mina vähemalt tahaksin seda niimoodi korraldada ja selle ettepaneku me ka tegime. lisaks sellele võiks arutelul aset leida ka siin komisjonis ning äh, mitteametlik kohtumine sotsiaalpartneritega ja selle alusel siis võiks äh, Äh, vastavalt äh, artikli sada nelikümmend kaheksa välja töötada soovitused paralleelselt ja ka koordineerimise alusel. ja need võiksid suunata ülemkogule. ja ülemkogu saaks äh, tasakaalustatud pildi. see tähendaks tasakaalustatud makromajanduslikku lähe, kuhu on kaasatud ka tööhõivepoliitika vastavalt artikli sada nelikümmend kaheksa uuele mõõtmele me teame, et üldsuunised on püsivad siis sellega kaasnevad ka teatud võtmesõnumid. Neid samu termineid kasutatakse ka ECOFINis. ja lõpliku otsuse langetab nende osas ülemkogu. seejärel riiklikud reformikavad, need koostatakse liikmesriikides meie soovituste alusel, sellele järgneb teine voor ja see on võib-olla veelgi olulisem, need on siis riikidele suunatud soovitused, mis on samuti ette nähtud artiklis sada nelikümmend kaheksa viimases alalõikes, mis on küll vabatahtlikud, aga me võime ka need muuta süstemaatiliseks ja iga-aastaseks. ja pärast riiklike reformikavade analüüsimist, eh, selle viib läbi komisjon oleks võimalik just EBSCO tasandil paralleelselt ECOFIN-i tööle välja töötada soovitused riigiti ja seda selleks, et tagada, et riikides eh, siis vastavate pädevatega inimestega me saaksime välja töötada kõige asjakohasemad soovitused. me ei taha kaasata mitte ainult Euroopa Liidu finantsministreid, vaid me tahame samuti tööhõive osa võib-olla teha soovitusi ja siis on meil võimalik arutada neid küsimusi nende kolleegidega, kellel pole siiamaani olnud võimalus sõna sekka ütelda, nii et äh, artikkel sada nelikümmend kaheksa oleks õiguslikuks aluseks selleks, et enne juunikuist ülemkogu oleks meil võimalik teha soovitusi tööhõive osas riiklike reformikavade jaoks. ja seejärel ülemkogu saab siis teha soovitused riigiti ja neil oleksid ja ülemkogul oleksid mõlemad dokumendid olemas see on nüüd see põhiaspekt. makromajandusliku järv, järelevalve osas, määruse osas, nagu te ütlesite, ei ole viidet artikli sada nelikümmend kaheksa. kui see viide sisse viidaks, siis ei peetaks sellest kinni. praegu me juba tegelikult viime läbi mõnes mõttes revolutsiooni. Ecofin on äh, praegu peamiseks läbirääkijaks tema alla käivad veel alakomisjonid. ma kardan aga, et selline lähenemine on ohtlik ja poliitilisest tasakaalust lähtudes näiteks lisaks üldisele nägemusele tähendab see seda ka, kes nende küsimustega tegeleb. Ecofin ei pea lihtsalt ütlema, kuidas reformida tööhõive turgu, kuidas reformida tervishoidu, siin on samad asjad mängus, kuidas reformida pensioneid samas aga pädevad inimesed, kes ei ole sõna saanud, neid peab olema ikkagi ka võimalus osaleda ja võimalikult tõhusalt. et kõik see puudutab siis teemavaldkondade omastamist nii-öelda. EBSCO järeldustes oktoobrikuust ütlesime me selle selgelt välja, see on ka üldsuunistes äh, peenes kirjas välja toodud äh, ning äh, ülemkogul oktoobri lõpus samuti räägiti sellest. ma arvan, et see määrus, mis võetakse vastu, tähendabki seda, et ta peab taolisest nõudmisest kinni pidama ning arvestama artikliga sada nelikümmend kaheksa. üks, mida on ette heidetud Ecofinile, on see, et me ei ole suutnud kokkuleppele jõuda ja tulemusi saavutada. teiseks äh, väidetakse, et meil ei ole pädevaid äh, organeid et ennetamaks kogu seda kriitikat ja ma tahaksin tänada neid, sellepärast et nad on väga kiirelt ja tõhusalt töötanud. me nimelt pöördusime tööhõivekomitee EMKO poole, palusime ja me oleme esimesed, kes selle vastu võtavad, nii et see näitab, kui tõhusad me oleme, seda, me olemegi selleks teinud, me tahame näidata, et me ka teame midagi makromajandusest, et meil on oma näitajad, et me suudame töötada. nii et see, mis nemad on ette valmistanud, võtame meie vastu esmaspäeval, tegemist on ühisaruandega. tegemist on tööhõiveturu analüüsiga ja seal hinnatakse siis kõikide teemavaldkondade osas tööturu arenguid, see on seotud äh, osalusega, konkurentsivõimega ja nii edasi. nii et äh, tööhõive küsimusi käsitletakse palju laiemalt, mitte ainult nii nagu komisjoni näitajates, sealsed näitajad puudutavad ainult palka, jah, palgast tuleb kindlasti rääkida, aga palk ei ole mitte ainus näitaja. nii et me oleme siis selle vahendi ette näinud selleks, et me saaksime pidevalt analüüsida seda, kuidas keetakse pin-, kinni üldsoonistest uue majandusjuhtimise kava raames, aga samuti me hindame makromajanduslikke samme ja loodetavasti selle põhjal saame me analüüsida olukorda palju sügavamalt ja palju täpsemalt ning see ongi siis see selle vahendi eesmärgiks, mille me esmaspäeval vastu võtame. ja meil on siis äh, peamised näitajad, alanäitajad ja selle alusel me saame äh, tööturgu hinnata. see on peamiseks aspektiks. ja meie siis alustame juba jaanuarist selle tööga ühisaruande alusel ja ma tahaksin tänada Ungari eesistujat, kes oma ajakava koostamisel, vähemalt EBSCO osas, on kaasanud äh, ka meie töö, mida me teeme siis selle uue vahendi põhjal. ja see puudutab siis äh, suuniseid ülemkogule kevadel ning ka riiklikke suuniseid ja seda kõike me teeme siis artikli sada nelikümmend kaheksa põhjal äh, ja seoses Euroopa semestriga. ja muidugi parlamendil on samuti suurem roll äh, ja mina seda igati toetan. muidugi on oma koht siin ka sotsiaalpartneritele. suur aitäh nende selgituste eest! ma usun, et meie arutelu kohalt on see väga oluline ning kui me tahame siit võitjatena välja tulla, siis äh, komisjoni äh, osa on samuti väga tähtis. raportöörina poole selle paketi osas, teise poolest on vastutav kolleeg Käsak, tahaksin ise ka peatuda paaril-kolmel punktil. esmalt, mis puudutab neid kuute dokumenti, mis meil arutelulaual on praegu, siis teie rääkisite kahest neist, kahest viimasest eelkõige ja mis puudutab, puudutavad spetsiifilisemat makromajanduslikku järelevalvet. aga praeguseks ei ole kaasatud mitte ühtegi neisse, neist dokumentidest Euroopa semestri dünaamikat. kui te tahate, et Euroopa Parlament neid vahendeid kasutaks, siis oleks vaja kaasata ka Euroopa semestri dünaamika Euroopa semester, kuna see kajastamist ei leia siin dokumentides, siis need vahendid, mis Euroopa Parlamendil on, või need vahendid, mis olid enne reformi olemas ja mis on ka siis praegu olemas, tundub lihtsalt, äh, kaovad kuhugi ära ma ei tahaks, et tööhõive küsimustes kogu see suurepärane töö, mis on ära tehtud äh, tööhõive suuniste osas lihtsalt läheks kaduma. aga mitte keegi ei räägi siin neid suur, üldistest juunistest äh, eelarvega tööhõive osas. tegemist on vahenditega, mille osas Euroopa Parlamenti kas teavitatakse või temaga konsulteeritakse. aga ma tahaksin küsida, millist tähtsust te omandate neile vahenditele, kas need tuleks tekstidesse sisse viia või kui ei, siis äh, millega me need asendame? ja minu kolmas märkus puudutab äh, kavandit. Te rääkisite sellest, kuivõrd EMKO on töötanud selle nimel, et äh, neid näitajaid äh, võimalikult tõhusateks muuta ja, ja seeläbi olla siis tublid õpilased ja jah, igati on teil õigus, ma leian, et tegemist on väga hea ennetava tööga äh, ja läbirääkimiste käigus võib-olla on tegemist trumbiga siin, aga kui me vaatame seda, mis praegu on ette nähtud neis tekstides, mis meieni jõuavad, siis äh, ei ole mitte midagi selle kohta. Te ütlete, et komisjon teeb seda, aga kuidas komisjon saab seda teha ja mida me peaksime sinna panema? ma arvan, et Euroopa Parlament ei ole näitajate osas küll ekspert, aga meil ikkagi on võimalus natukene rohkem oma häält sekka ütelda ja oleks hea, kui me saaksime teada ka, milline on teie nägemus sellest. ja lõpetuseks eh, karistuste küsimus. see kindlasti eh, sõltub rohkem Ecofinist või Econist, aga sellel on ikkagi sotsiaalses eh, valdkonnas oma selged tagajärjed, nii et tahaksin teada, kas teil on ka siin oma sõnum või te leiate, et see sõltub täielikult äh, teistest äh, organitest ja et me ei peaks sellesse sekkuma. kuna meil on väga vähe aega, siis ma ehk annan kohe sõna kolleegidele, kes soovivad sõna. aga tundub, et ei olegi lisaküsimusi selles punktis, nii et palun. Euh, euh, Teie küsimused on igati asjakohased Euroopa semestrist me oleme rääkinud, tõsi see on, et see ei sisaldu määruses. aga praegu otsuse vastuvõtmise teed on väga keerukad. Herman de Rompuy, kes tegeleb task force'iga, mille järeldused me vastu võtsime, et artiklit sada nelikümmend kaheksa seal ei sisaldunud küll, aga samas saabub jälle komisjon oma määruse eelnõuga enne, isegi kui task force'i aruanne on heaks kiidetud. et kuigi eesmärk on kiiduväärne, aga oleks vaja paremat kontineerimist. mis puudutab määruste, siis ainukene ametlik dokument, kus räägitakse ja kus selgitakse, selgitatakse, et mi-, mida täpselt tehakse, on EBSCO nõukogu järeldused oktoobrikuust ja sellele viitab ka ülemkogu, viitavad ülemkogu järeldused. seal räägitakse ajakavast, kõigi panusest. nii et ma arvan, et see Euroopa semester, kui teda on võimalik kasutada kas siin või kuskil mujal, et me, nüüd on vaja teda integreerida, hakata kasutama. ja väga tähtis on see ka seoses õigusliku alusega ja saja kahekümne ühe, saja neljakümne kaheksaga. ja teie küsimus, eh, mis puudutab kavandid, et siis midagi ei ole siiani väga täpselt paika pandud. Äh, mis komisjon on siiani öelnud, on see, et ainukene, millest täpsemalt räägitakse praegu, on näitajad, millega tegeleb ka ECOFIN, äh, tasakaal, palgad, elukoht, põlg, äh, võlgade määr või tase nii et ma arvan, et mis on meie aruteluga seoses tähtis, on see, et kuidas me saaksime eh, nendesse näitajatesse lisada, et me saaksime vähemalt lisada siia sellised näitajad, jah, me oleme arutanud palkasid, see, see on muidugi möödapääsmatu teema, aga samas me peame käsitlema seda eh, väga ettevaatlikult ja arutama seda koos eh, sotsiaalpartneritega. et tööhõive tase, taset puudutav näitaja peaks olema ka siin sees. nii et terve rida on selliseid näitajaid, mida, millele on tähelepanu juhtinud Tööhõivekomitee, aga mis, mis minu jaoks on kõige tähtsam, on just tööhõivet ja tootlikkust puudutav. väga tähtis on see, et me täiendaksime oma töös üks, üksteist. me saaksime detailsemaks oma analüüsis minna. ma saan aru, et alustame me üldistest näitajatest, mis puudutavad üldisemaid teemasid, aga tööhõive osas me peaksime oma analüüsis minema detailsemaks ja põhjalikumaks. ja nii nagu EBSCO nõukogul ka öeldi, et selles me peaksime tuginema sellele tööle, mis on Tööhõivekomitee ära teinud. mis puudutab sanktsioone, siis tegemist on ulatuslikuma poliitilise debatiga, aga samas see näitab seda, kuivõrd tähtis on see, et kõik erinevad osapooled oleksid kaasatud. kui me räägime makromajanduslikust äh, järelevalvest, siis kui on tõesti tegemist äh, tõsiste kõrvalekalletega, siis sanktsiooniks võib olla üks protsent SKT-st, null koma kaks stabiilsuse pak-, pakti puhul. ma ei tea, kas me oleme tõesti adunud seda riski, mida kujutab endast see, kui me jätame tõesti selle analüüsi läbiviimise ainult ühele institutsioonile. väga tähtis oleks see, et neid mööda ka, neid kõrvalekaldeid saaksid analüüsida, saaks analüüsida jagatult omavahel ja et me saaksime kaasata sinna ka parlamendi ja sotsiaalpartnerid. mis puudutab tööhõivealaseid suuniseid, siis kui me räägime Euroopa semestrist ja sellest, et on väga tähtis seda loogikat just arvestada nende kahe määruse puhul, siis me peame täpselt vaatama ka, et kuidas me nüüd hakkame kohaldama seda uut loogikat ja artiklit sada nelikümmend kaheksa seoses sellega, sest üldsuunised on kehtinud juba väga pikka aega, aga kui me räägime nüüd üldsuunistest seoses artikliga sada nelikümmend kaheksa, siis äh, kõigele sellele tuleb viidata ka määruses. suur tänu, proua minister, teiepoolse koostöö eest selle poolaasta käigus, mis ei ole veel lõpule jõudnud ja palju edu teile nüüd viimaseks EBSCO nõukoguks ja te kindlasti teate, et me oleme tõesti väga kõrgelt hinnanud teiepoolset koostöövalmidust, aitäh! Euh, kallid kolleegid, läheksime nüüd oma tööga edasi. meie päevakorra punktis viis jõuame me muudatusettepanekute juurde, mis on esitatud proua Papadopoulou raportile, mis puudutab kahe tuhande kümnenda aasta aruannet, kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ühtekuuluvuspoliitika programmide rakendamise kohta. viiskümmend üheksa muudatusettepanekut on esitatud. proua raportöör, teil on sõna. palun, proua, teil on sõna. Thank you, Mrs President. suur tänu, proua esinaine. meil on viiskümmend üheksa muudatusettepanekut meie arvamuse kohta ja nende viiekümne üheksa muudatusettepaneku seas on kakskümmend seitse muudatusettepanekut, mille me oleme kaasanud meie kuude kompromissi, ülejäänute osas me hääletame äh, Äh, ükshaaval, aga üldiselt ma arvan, et igal juhul on olukord praegu parem kui varem, sellepärast et kompromissidega koos oleme me suutnud enamuse mõtteid äh, meie arvamusse kaasata ja on ainult kolm muudatusettepanekut, äh, mille osas ma kõhklesin, kas kaasata neid või mitte ja mind huvitaks teiste kolleegide arvamus, tahaksin tänada kõiki, kes on siiamaani kaasa aidanud meie töö ja dokumendi koostamisele, nii palju kui ma aru saan, oleme saavutanud tõesti kompromissi kõikide erakondadega. üks äh, erakondadest ei soovi toetada kompromissi ja loodetavasti pärast tänaseid äh, arutelusid oleme kõik ühel meelel ja saame äh, nii arvamuse kui ka suurema osa muudatusettepanekuid kinnitatud. suur tänu. kas keegi soovib sõna? proua Hark. Eh, suur tänu räägin äh, proua Hasvanova nimel, kes äh, on variraportöör ja kuid ei saa täna viibida meie koosolekul. tema on nõus kompromissidega. ja tal on mõningad äh, kommentaarid mõningate teiste muudatusettepanekute osas. minu enda muudatusettepanek puudutab muudatusettepanekut kolmteist, mille on esitanud proua Figoreido või kolmkümmend ja seal räägitakse kaasrahastamisest ja sellest, kuidas on fondide kasutamine lihtsamaks muudetud, mina arvan, et tegemist on küsimusega, mida me peame käsitlema, Euroopa Liit on kulutanud ainult kümme protsenti ähm, kolmesajast miljardist, mis on Euroopa Sotsiaalfondile ja ühtekuuluvusfondidele eel, eraldatud ja üks põhjuseid, põhjuseid on muidu palju, aga põhjuse, põhjuseks on see, et liikmesriikidel puuduvad kaasrahastamisvahendid, nad ei suuda neid leida ja seda asjaolu ei saa kahe silma vahele jätta. ja mina arvan, et seetõttu, et seda muudatusettepanekut tuleks toetada, aga muudatusettepanek number üheksateist, selles osas on äh, üks küsimus äh, proua Schröterile, kui te räägite sellest, äh, et SF-i ja ERF-i Äh, fonde on ümber paigutatud, et ESF-i nähtavus ja Euroopa sotsiaalne pühendatavus pole piisavalt äh, selged. Te teate nendest äh, vahendite ümberpaigutamistest ja miks need va va varad ja vahendid on pa ümber paigutatud ja, ja, ja, ja mis täpselt toimus, võib-olla võiksite täpsustada? Mm.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 rõhutaksin, et kuuest kompromissist toetame meie viite. ühte kompromissi me seega ei toeta ja me ei jõudnud kokkuleppele selle ühe kompromissi küsimuses, tegemist on kompromissiga number viis. me ei saavutanud kokkulepet kahel põhjusel kõigepealt äh, seetõttu, et kompromissi sissejuhatuses viidatakse Euroopa Sotsiaalfondile kui äh, vaesuse vastase võitluse vahendile, aga tegemist on fondiga, mis on äh, mõeldud töökohtade loomiseks, äriettevõtluse toetamiseks äh, kodanikkonna hulgas, äh, kvalifikatsioonide parandamiseks, äh, see on fondi eesmärk. loomulikult vaesusevastane võitlus on oluline, kuid vaesusevastane võitlus selle konkreetse fondi kontekstis peaks leidma aset tööturgu mobiliseerides. ja me oleme nõus ka selle sõnastusega, mis puudutab Euroopa Sotsiaalfondi rahalist sõltumatust, ühtekuuluvuspoliitika on poliitika, miks peaks, mis peaks põhinema ühisel eelarvel, me ei räägi siin eelarve mm, jagamisest ja kogu parlament on olnud selle finantsautonoomia vastu, ma viitan siin ühtekuuluvuspoliitika teemalisele resolutsioonile ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondi tuleviku äh, resolutsioonile. Need kaks põhjust on elemendid, mille tõttu me ei saanud viiendat kompromissi toetada. tahaksin toetada ka mõningaid üksikmuudatusettepanekuid, mis käsitlesid fondi tõhususe parandamise vajadust, kulutuste suurendamise vajadust elukestvale õppele ja teistele elementidele, mis äh, aitavad äh, parandada tööturu kvaliteeti. Ähm, Monsieur Ludvigson, puis Madame Schotter. härra Ludvigson. Excuse me, we are on point uh,, we are po- sek-. jah yeah,, äh, jah yeah me oleme jõudnud äh, kas kuuenda päevakorrapunkti juurde, kus äh, me räägime üleilmastumise ajast uuest tööstuspoliitikast, ei, ahah ähm,. Frau Hakin antworten. Äh, siis proua Schröter. ma ei ole tegelikult kontrollinud, milline näeb välja muudatusettepanek ingliskeelses versioonis. esitasin oma muudatusettepaneku saksa keeles, selgitaksin teile pisut tausta kõikide nende aastate jooksul on äh, ESF-i programmide äh, osakaalu vähendatud, äh, sellepärast et liikmesriigid saavad nii-öelda liikmesriikide ümbrikud ja nad ise otsustavad, mille nad kulutavad ESF-iks ja mille nad kulutavad ERF-iks, nii et äh, igal juhul ESF-i osakaal on muutunud väiksemaks, me peame kandma hoolt selle eest, et äh, see osakaal ei muutuks veel väiksemaks, ESF on väga oluline meie poliitika, sotsiaalpoliitika seisukohast ja see on äh, kooskõlas meie tulevikualaste läbirääkimistega ja me jääme oma argumentide juurde, komisjon ise ei ole seda analüüsi läbi viinud. kas on veel sõnavõtusoove? ei. proua raportöör, palun. Uh, jah, sooviksin uh, kommenteerida, kommenteerida uh, siin sõnavõtjaid, kõigepealt mis puudutab muudatusettepanekut kolmkümmend, ma, ma ole, leian, et tegemist on hea ettepanekuga, ma toetan seda, ma leian, et on hea meel äh, et on tehtud ettepanek kaasrahastamise kriteeriumite läbivaatamiseks, et hõlbustada fondi kasutamist nendele, kes on suuremates rahalistes raskustes. ja ma leian, et see on iseenesest mõistetavalt väga positiivne samm, ma leian, et selle ettepaneku võiksime esitada ja et see ka praktikas rakendamist leiaks. muudatusettepanek üheksateist proua Elizabeth Schröterilt ma ei olnud päris kindel, millel põhineb teie seisukoht, et aastate jooksul on SF-i kahjuks vahendeid ümber paigutatud. ma ei tea, mis täpselt juhtub konkreetsetes liikmesriikides. praegusel kujul me ei tahaks loomulikult, et ERF-i vahendeid vähendatakse, ESF-i vahendeid vähendatakse. olen sisuliselt nõus, aga äh, oluline on see, kuidas seda seisukohta põhjendada, ma ei tea, kas teil on mingisuguseid statistilisi andmeid, mida me võime sellise kahetsusavalduste toetust põhjendada seetõttu olen ma otsustanud jääda äh, erapooletuks, äh, ma lihtsalt ei, äh, ma olen sisuliselt nõus teiega, aga ma ei tea, kuidas seda tõendada, kuidas seda põhjendada praktikas ja kompromisside osas me oleme Danutaga rääkinud erinevatest ettepanekutest siin ja kompromiss E ehk viies kompromiss seal oli kolm asjaolu, kus me ei suutnud saavutada üksmeelt, kõigepealt minu arvates ja ka ülejäänud koostööpartnerite arvates on tegemist sotsiaalfondi puhul tööhõivet parandava vahendiga, mille abil saab samas ka vaesust, vaesuse vastu võidelda, sotsiaalse diskrimineerimise vastu võimelda, võidelda, näiteks puuetega inimeste sisserändajate teemal puhul ja nii edasi ja nii edasi. oli ka ettepanek see osa kustutada ja pöörata rohkem tähelepanu vaesusevastasele võitlusele, kuid seda ei saa teha, see oli üks põhjuseid, miks me ei jõudnud siinkohal kompromissile, teine põhjus teine murepunkt oli rahastamispoliitika, me leiame, et ühtekuuluvuspoliitikal peaks olema äh, rahaline autonoomia ja siinkohal tekkis teine lahk, äh, lahkheli ja veel pärast arutelusid oli selge, et me ei jõua äh, üksmeelele. ma ei tea, kas kogu Rahvapartei toetab kompromissi, loodan, et nad võtavad arvesse, et üks Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkidest on tõesti võitlus vaesuse ja sotsiaalse diskrimineerimise vastu ja me võiksime kasutada seda fondi nagu ka teisi fondi, teiste fondide vahendeid nende eesmärkide saavutamiseks. teised muudatusettepanekud on vastu võetamata ja öö, äh, muudatusettepanekud kolmteist, üheksateist ja kompromiss äh, E on need, mis tekitavad probleeme, kõik teised olid vastu võetud. kas te soovite uuesti avada arutelu, aga mulle tundub, et kõik punktid said käsitletud. soovite uuesti avada arutelu? Madame Jewska. Ja przyznam, że chciałabym odpowiedzieć na uwagi y, e, państwa. E, mina tahaksin e, raportööri kommentaare veel omalt poolt kommenteerida vaesuse vähendamine, vaesuse vastane võitlus, äh, ähm, soolise võrdõiguslikkuse tagamise äh, võistlu-, võitlus on olulised, aga ma ei saa olla nõus äh, kompromissiga. ma arvan, et me peaksime olema oma sõnastustes ka järjepidevad ja võtma arvesse varem vastu võetud dokumente ja sõnastust, mida on kasutatud varem seesama puudutab ka rahalist äh, või finantsautonoomiat. alles hiljuti, mõned kuud tagasi, võtsime vastu resolutsiooni, kus me kõik olime nõus, et äh, liigume eemale finantsautonoomiast äh, ja me peaksime olema järjepidevad, mida muidu arvavad kodanikud, kes loevad meie dokumente, kui me ühes kohas ütleme üht, teises teist Te kinnitate oma seisukohta ja proua Schütter, soovite veel sõna? suur tänu, kontrollisin äh, ingliskeelset versiooni, mina leian, et ingliskeelne versioon on piisavalt hea ja korrektselt väljendatud, äh, kui siin on välja öeldud, et äh, et liikmesriigid otsustavad äh, Äh, millised summad, milliseid summasid kasut-, milliseid vahendeid kasutatakse äh, millise fondi rakendamisel ja kui me vaatame äh, finantsperioode, siis kõikide puhul ESF-i osakaal võrreldes ERF-iga on kogu aeg vähenenud ja seda tuleb kindlasti arvesse võtta. Euh, ma arvan, et täiendavaid kommentaare enam ei ole seda raportit hääletatakse homme. ja regionaalkomisjon ütleb oma arvamuse kahekümne kuuendal jaanuaril, nii et tal on piisavalt aega võtmaks arvesse meie ettepanekuid. ja nüüd oleme jõudnud meie päevakorrapunkti number kuus juurde ja annan sõna meie kolleegile Olle Ludvigsonile, kes räägib arvamusest, mis on ITRE komisjonile koostatud ja räägib üleilmastumise ajastu uuest tööstuspoliitikast. nii et valgustage meid nende kolme, nende kolmekümne muudatusettepaneku osas, mis on esitatud, ja nelja kompromissettepaneku osas. suur tänu, proua äh, esinaine! ja tahaksin tänada meie variraportööre kõigepealt ja kõikide teiste fraktsioonide esindajaid hea koostöö eest. oleme jõudnud kokkuleppele nelja kompromissi ettepaneku osas. ja ja kuues punktis oleme jõudnud ähm, kompromissini, mis paistab läbiminevata kuid muudatusettepanekud, millest oleme rääkinud, on teksti muutnud paremaks, on toodud sisse viited äh, koolitusele, tööturu, tööturu osapoolte äh, rollile. ja loodame, et lahkhelid, äh, mis on veel jäänud, saame lahendatud ja loodetavasti homseks jõuame ka kokkuleppele, nii palju siis praegu, aitab küll kas keegi soovib reageerida? proua Arkin. Thank you um, and as the um... suur tänu ja kuna variraportööri ei ole kohal ja ja vabandan, et ennem ütlesin, et minu kolleeg ei ole siin varem, aga kolleeg oli siiski kohal, minu silmanägemine aastatega üha kehveneb, loodetavasti see areng peatub aga proua Kreuzmann ei ole siin ja ma pidin tema nimel ütlema mõningad, äh, Kreuzmann ei ole kohal ja ma pidin tema nimel ütlema mõningad kommentaarid äh, seoses äh, sotsiaalturu, sotsiaalturumajandusega ja ettevõtetele sobivate äritingimuste loomine. poliitikutel ei ole ekspertiisi ja otsu-, pädevust otsustada, millised on tulevad tehnoloogiad ja millistesse toodetesse äriettevõtted peavad in-, investeerima, turud äh, määravad ära ressursside eraldamise, Euroopa tööstuspoliitika peab võtma arvesse kogu äh, varustusahelat, mis äh, põhineb väikestel keskmise suurusega ettevõtetel suures osas selleks, et siseturust võimalikult palju kasu saada ja üleilmastumisest kasu saada, tuleks VKE-sid teavitada piiriülese koostöö soo-, soodsast mõjust ja VKE-de arv äh, turule pääsemise toetuste äh, osas ja Euroopa rahastamisvahendite osas äh, peaks kasvama. tahaksin rõhutada ka seda, et tööturu osapooled on pädevad majanduskriisi kohandamise osas kõige suuremal määral, kuid liikmesriigid otsustavad ja liikmesriikide ülesanne on vahendada tööturu osapoolte vahelisi konflikte elukestev õpe on väga tähtsal osal selles kontekstis ja mis puudutab kompromissi B, siis äh, meie variraportöör leiab, et äh, innovatiivsete tehnoloogiliste lahendamiste äh, toetamine energia ja süsinikuheitmete vahendamise vallas loomulikult seda ta toetab, aga ta leiab, et võib-olla Äh, ei saa kasutada mitte ainult energiavarustatust ja süsinikdioksiidi äh, heitmeid, vaid võiks äh, kasutada, innovatiivsust toetada ka te-, ka teistes valdkondades, aga sellest räägib hiljem raportööriga ta ise täpsemalt. kas keegi soovib veel sõna? no, mis Ludvigs? härra Ludvigson soovib vastata proua Harkinile. jah meil ei ole olnud eriti palju aega selle küsimuse käsitlemiseks, äh, mis tähendab seda, et äh, ma ei ole variraportööridega veel äh, ti piisavalt tihedat koostööd teinud, aga kavatseme seda tulevikus teha. Bon, euh, je comprends qu'il y a un... hästi, ma saan aru siis, et nelja kompromissi osas on kokkuleppele jõutud. ja hääletame homme. ITRE hääletab ise kolmeteistkümnendal jaanuaril. nüüd kaheksas päevakorrapunkt. meil on kakskümmend kaks, e-, ei kaheksakümmend kaks muudatusettepanek, aga ei siiski. seitsmes päevakorrapunkt veel. Okay. Uh, yes, thank you for um, allowing us to speak here. suur tänu, ütleb komisjoni esindaja. mina tulen ettevõtluse peadirektoraadist, tööstuse peadirektoraadist, mis vastutab uh, tööstuspoliitika, integreeritud tööstuspoliitika äh, eest äh, me üldiselt toetame teie ettepanekuid, aga on kaks asjaolu, mis meie arvates väärivad siinkohal esiletoomist. seda selleks, et tagada, et teie, et arvamuse mõju oleks äh, täiesti selge kõigile kõigepealt, mis äh, puudutab äh, lõiget kolm, ma ei ole küll teie kompromisse näinud, kuid äh, te räägite siin tööhõive kasvust vähese süsinikdioksiidiheitega tööstuses ja arvestavast tööhõive kasvust me küll eeldame, et meie tööstuse areng on positiivne süsinikdioksiidi, dioksiidi vähendamise vallas, aga siiski äh, süsiniku äh, rohked majanduse harud on siiski vägagi kaalukad meie tööstuses ja arvestav töö, arvestatav tööhõive kasv või arvestatav tööhõive muut-, tööhõive osakaalu muutus äh, ei oleks võib-olla kõige parem sõnastus, pidades äh, silmas seda, et äh, energiatõhusad tööstusharud Euroopa Liidus on märkimisväärselt tõhusamad ja tootlikumad kui väljaspool Euroopa Liitu, nii et otseselt tööhõive osakaalu muutus vähese süsinikdioksiidi heitega ja suure süsinikdioksiidi heitega tööstuses ei, võib-olla ei ole päris täpne. Euroopa Liidu äh, tootlikkus äh, ja, ja väärtus, äh, lisandväärtuse osakaal kuulub hoopis energiamahukatele tööstustele. ja teine asjaolu, mille tahtsin juhtida teie tähelepanu, on Äh, keskkonnatehnoloogia, aga ka tehnoloogiad nagu fotoonika ja mikroelektroonika ja äh, tootmistehnoloogiad, äh, kõrg-, kaugele arenenud tootmistehnoloogiad ja võib-olla võiks erinevaid tehnoloogia liike võtta arvesse lisaks keskkonnatehnoloogiale. keskkonnatehnoloogiate roll loomulikult on oluline, me oleme sellega nõus, kuid on ka teisi tehnoloogia äh, valdkondi, mis on äärmiselt olulised ja ma arvan, et me oleme õppinud seda, et peame kiirendama äh, turu arenguid nende tehnoloogiate osas ja me peame tegutsema selleks, et inimesed saaksid äh, arendada välja oskusi nende tehnoloogiate kasutamiseks, äh, nii et need tehnoloogiad leviksid kiiresti äh. ja need olid siis minu kommentaarid, üldiselt oleme teie soovitustega nõus, aga võib-olla nendes kahes küsimuses võib-olla kaaluksite äh, Äh, natuke pisut, milline on teie sõnastus äh, ja milline on tasakaal, mida teie arvamus väljendab. loomulikult äh, võtame me teie ettepanekuid, teie soovitusi väga tõsiselt ja seetõttu on oluline, et mõistame probleemide dimensiooni ja, ja, ja teie arusaama sellest väga täpselt. kas keegi soovib veel sõna, kas äh, härra raportöör, te soovite veel sõna ning võib-olla teisedki? Självklart så är det på det viset att vi ska titta på, om vi får eh, synpunkter ska vi självklart titta på dem. jah. küll me nendes küsimustes kokkuleppele jõuame. meil oli üsna kehv kohtumine selles küsimuses. me ei jõudnud kõiki asju läbi vaadata, me peame veel maha istuma ja leidma probleemidele lahendu, lahendused. küll me seda saavutame, küll me seda ka äh, teeme, aga praegusel hetkel oleme jõudnud kokkuleppele selles doku-, selle dokumendi osas, mis on teie käes. Euh, hääletus toimub homme, siis ma eeldan, et äh, välja arvatud äh, juhul, kui nüüd keegi ei reageeri, siis hääletame vastavalt teie enda tekstile siin komisjonis. ta on meil väike probleem, kuna me oleme natukene ajas ette jõudnud, mis on küll erakordne ja proua Karimandeli ei ole veel kohale jõudnud, aga nüüd me peaksimegi tema päevakorrapunkti hakkama arutama. seega je me vois contrainte de suspendre notre olen ma sunnitud peatama tänase koosoleku veerandiks tunniks ja saame jälle kokku siis äh, seitseteist kakskümmend viis. esinaine vabandab ka tõlkide ees ja lubab, et koosolekuga lõpp kellaajast üle ei minda.

Bien, chers collègues, excusez-moi de cette méthode de travail qui n'est pas très agréable parce que elle nous conduit. niisiis, jätkame oma tööga ähm,. natukene raske oli, siin tuleb ütelda, vaadelda muudatusettepanekuid, kui proua Deliide ennast raportöörina kohal ei olnudki. nüüd aga, kuna proua Deli on kohal, siis läheme edasi punktiga number seitse. meil on kaheksakümmend kaks muudatusettepanekut äh, ja tegemist on siis kultuurikomisjoni küsimusega. kultuuri ja loometööstuse vallapäästmise teema on see. proua Tali, aitäh ja vabandan hilinemise eest. esmalt ma tahaksin tänada kõiki variraportööre ning samuti kõiki komisjoni liikmeid, kes on esitanud väga palju muudatusettepanekuid selle väga põneva küsimuse osas nagu loome- ja kultuuritööstus. samuti tahaksin vabandada nende eest, kes ei räägi ise prantsuse keelt, sellepärast et kuna meil oli väga vähe aega, siis olime me sunnitud esitama kompromissmuudatuse ettepanekud ainult prantsuse keeles. ma tänan teid eh, mõistmise eest. kokku on meil siis kaheksa kompromissettepanekut ja ma tahaksin tänada kõiki teid toetuse eest ja ma olen veendunud, et äh, komisjonis hääletus on meil ka hästi läheb ja vaataksin need kiirelt läbi, ma tahaksin peatuda peamistel valdkondadel, mida tahtsime katta. esmalt tahtsime rõhutada seda, kuivõrd oluline roll on neil tööstustel Euroopa majanduses ja tahtsime juhtida tähelepanu nende potentsiaalile töökohtade loojatena ning Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia elluviijatena mis põhineb teadmistel ning innovatsioonil. seejärel tahtsime rõhutada seda, millised on need spetsiifilised tingimused ja töösuhted selles sektoris ning eriti tahtsime juhtida tähelepanu sellele, et sissetulekud ei ole püsivad ning äh, et sellega kaasnevad lepingulised äh, piirangud. samuti tahtsime juhtida tähelepanu haiguskindlustusele, töötuskindlustusele ja muule. samuti tahtsime rõhku panna noorte küsimusele ning Eh, julgustada noorte eh, juurdepääsu tööturule neis eh, ametites. samuti tahtsime tähelepanu pöörata kultuuri mitmekesisusele ning elukestvale õppele. tegemist on sektoriga, kus on muutused väga kiired, seda eelkõige just digitaalsete muutuste tõttu ning väikeste ja keskmise suurema suurusega ettevõtete jaoks, kellel on vaja erilist toetust, seda läbi näiteks eh, mikrokrediidi. lisaks sellele on veel muudatusettepanekuid, eh, mis küll kompromissides ei ole, aga mis aitasid teksti parandada ning nende läbi eh, rõhutati seda, kuivõrd need tööstused muudavad dünaamilisemaks tööhõive. tahaksin rõhutada eriti neljakümne teise muudatusettepaneku tähtsust meeste-naiste võrdne töötasu tegemist ei ole meie komisjoni pädevusega, äh, seega äh, esi-, ei nõustu muudatusettepanekutega seitsekümmend kaheksa, kaheksakümmend üks. Euroopas me peame omama vastutustundlikku lähenemist ja tegemist on sellega, et tuleb äh, õiglaselt tasustada kunstnikke. praegu aga pannakse erilist rõhku just intellektuaalomandi õigustele, see toob endaga kaasa ka vastupidise mõju oodatule, piirab innovatsiooni ning seega oleks meil vaja rohkem erandeid selles valdkonnas. ma muidugi vist olen valmis vastama teie küsimustele ja kommenteerima erinevaid muudatusettepanekuid, aitäh! Sii, madam Steinrück! aitäh, proua Steinrück! ja ich möchte im Namen der SMD Fraktion der suur tänu! räägin Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel ja tahaksin kõigepealt tänada proua raportööri. me tegime minu meelest väga suurepärast koostööd ja mul pole midagi äh, täpsemalt lisada, ma arvan, et selle raporti käsitelu täna oli väga hea mõte, äh, seetõttu äh, satub meie see sektor, mis tavaliselt ei satu just sektorite valgusesse rohkem meie tähelepanu. Sì, grazie, presidente. suur tänu, proua esinejana. ka mina tahtsin oma poliitilise fraktsiooni nimel sõna võtta, ma tulen Rahvapartei fraktsioonist, avaldaksin kõigepealt tunnustust raportöörile tehtud töö eest. tal on õnnestunud erinevad kompromissid hästi kokku panna ja see näitab suurepärast sünteesioskust ja näitab ka seda, et meie komisjon on valmis äh, kokkuleppele jõudma äh, põhiküsimustes kolmkümmend kaheksa ja muudatusettepanekut on ähm, äh, mida kompromissid ei hõlma, on meile suhteliselt meeltmööda olev, tõenäoliselt hääletame suures osas positiivselt ja oleme üleüldiselt nõus selle arvamuse vaimuga. tegemist on väga olulise valdkonnaga, mm, potentsiaalse kasvu allikaga meie Euroopa Liidu majanduse seisukohast ja on mitmeid erinevaid tegureid, mis mõjutavad loomemajanduse sektoris töötajaid, me peame tagama neile sotsiaalse kindlustatuse laiemapõhjaliselt äh, ettevõtetele, truppidele ja äh, e-, erinevatele teistele kultuurisaadikutele kelle ülesanneteks on tegelikult ka erinevate liikmesriikide ühendamine. leian, et peame tagama, et kõikidel selle sektori selle sektoriga tegelejatel on ähm, piisav toetus, piisavad koolitusvõimalused äh, ja me suhtume sellesse dokumenti positiivselt, oleme väga rahul saavutatuga. proua Harkin. suur tänu, proua esinaine paar kommentaari ka meie variraportööri härra Sterksi poolt. tahaksime tänada raportööri hea töö eest äh, kompromisside koostamisel. meie raportöör on rahul selle arvamuse suundumusega ja ta on rahul ähm, põhiliste äh, ettepanekutega ja ka muudatusettepanekutega, mida ALDE pärast mõningaid väikseid kohendusi saab toetada. muudatusettepanek kaksteist on ettepanek, mida me ei saa toetada, seal on kirjas, et juurdepääs teadmistele ja, ja sisule on üks äh, põhiõiguste äh, põhielemente ja veel üks asjaolu mis minul äh, inglise keeles on. Äh, kompromissidest on äh, muudatusettepanek D ja algses ettepanekus kolm või lõikes kolm kasutati ähm, sõnastust resi-, residences ja residency inglise keeles, inglise keeles resideerimine on erinevad tähendusega, sõltuvalt sellest, milline lõpp sellel sõnal inglise keeles on ja võib-olla me peaksime selle küsimuse kõigepealt lahendamine, lahendama ja muudatusettepanek seitsekümmend seitse, kus äh, räägitakse tagatisfondidest ja maksustiimulitest, me tahaksime siin täpsemalt selgitada, millised on äh, nende tagatisfondide eesmärgid äh, maksusoodustustega, maksustiimulitega, sellega ta on nõus, aga, aga need äh, erinevad tagatisfondid, mis need on? Antrag siebensiebzig wird zurückgezogen werden. muudatusettepanek seitsekümmend seitse on tagasi võetud. hästi, kas on veel sõnavõtusoove? ei ole, sellisel juhul proua Deli. head kolleegid, ma tahaksin teid tänada, sellepärast et äh, tegemist on meie ühise tööga ja ma tahaksin tõesti teid tänada selle eest, et te leidsite aega lugeda seda dokumenti ning otsida kompromisse, sellepärast et äh, siin väljendub meie ühine tarkus ja nii mulle meeldib töötada. nüüd proua Harki rääkis kaheteistkümnendast muudatusettepanekutest ning siin räägitakse sellest ja loomeoskuste ja sisukasutuse võimalus on põhiõigustena ja nii edasi. Eh, määrav element. me räägime siin teadmistest, oskustest. ma usun, et kõik sellest nii ka aru said, välja arvatud nüüd eh, Alde. võib-olla see oli nüüd halvasti tõlgitud Euh, hästi, kas on veel kommentaare, ma tahaksin lihtsalt proua Harkini märkuse kohta ütelda, mis puudutas lõiget kolm. nüüd, kui ma loen neid kahte versiooni, mis on prantsuse keeles lõiget kolm ja kompromissi, siis siin räägitakse samade sõnadega samast asjast ehk siis äh, residentsus Prantsuse keeles on siin täpselt sama sõna, residents ja kunstniku ateljee. mõlemal juhul on see sama. jah, ma räägin algsest lõikest kolm inglise keeles. ja algses lõikes kolm. Residency ja muudatusettepanek, mis on tõlgitud äh, inglise keelde, on teine sõna. nii et võib-olla tõesti ei ole tegemist tõsise probleemiga, aga ma usun, et äh, võib-olla võib sellest probleem tekkida, lihtsalt seda lugedes tekkis selline mulje. kuna inglise keeles me viitame kodus töötavale kunstnikule selle mõistega, võib-olla keegi saaks selgitada seda? jah, äh, arvestame siis selle keelelise probleemiga, aga kuna algne versioon on prantsusekeelne, siis äh, äh, see on ka see, mis jääb kehtima, kui me peaksime kohtusse välja jõudma küsimusega. nüüd, kui teisi kommentaare selles punktis ei ole, siis tahaksin tänada meie raportööri ja tuletaksin meelde, et hääletus toimub homme ning äh, vastutav komisjon on kultuurikomisjon ja nemad hääletavad kahekümne viiendal jaanuaril. nüüd läheme edasi kaheksanda päevakorrapunktiga kaheksa kuni kolmteist ja tegemist on kuue dokumendiga, mida me vaatleme. seda me nimetame siis majandusjuhtimise paketiks. meil on kaks raportööri ja ma tahaksin esmalt anda sõna härra David Kasale. ja siis ma teeksin ettepaneku, et te tutvustate neid kuute teksti ja seejärel arutame ühiselt kõiki neid, nii et tegemist on esimese arvamuste vahetusega ilma kirjaliku tekstita. et esmalt annan teile sõna kolme esimese punkti osas määruse muutmine, millega muudetakse ülemäärast eelarvedefitsiiti, teine puudutab liikmesriikide eelarvekriteeriume ning kolmas Eurotsooni äh, eelarvesuuniseid. Grazie signora President. <clears throat> Iva Keif, et, et, et kellem. suur aitäh lugupeetud äh, esinaine. niisiis. meil on, me oleme tegelenud sellega ja üritanud leida lahendusi teatud puudujääkidele kellna wkoll sorveljanza ta' riski sistema. meil puudub äh, piisavad äh, järelevalve ja piisav äh, toetus finantssektorile ja meil puudub piisav makromajanduse ja mikromajanduse ohtude hindamine ja meil on puudu ka reguleerimisest äh,, agent, reguleerivatest agentuuridest nagu krediidiagentuurid äh, ja äh, alternatiivsete äh, mehhanismide, eh, fondihaldajate kogud. meil on raske olnud eh, isegi eh, rakendada kolmanda direktiivi kaudu erinevaid meetmeid, oleme vastu võetud kõige rangemad, mõningad kõige rangemad eeskirjad kogu maailmas. mis puudutab majanduse juhtimist, siis majanduse juhtimises olime me teistest maha jäänud kuni selle hetkeni, kui komisjon esitas kuus ettepanekut, millest lähtuvalt me töötame järgnevate kuude ja nädalate jooksul. me näeme, kuidas majandussüsteemid on omavahel seotud ja kuidas ühe riigi stabiilsus mõjutab teise, teiste riikide stabiilsust. see tuleb selgemalt välja kui Euroopa Liidu liikmesriigid ja iseäranis need liikmesriigid, mis kuuluvad Eurotsooni, äh, majandusjuhtimise meetmete äh, abil äh, suudavad teostada järelevalvet liikmesriikide üle ja suudetakse siis tuvastada ohtlikud tendentsid, makromajanduslikud äh, kalduvused äh, ja äh, potentsiaalsed eeskirjadest kõrvalekaldumised stabiilsuse kasvupakti osas näiteks selliste probleemide tuvastamine on väga oluline, kuid tuvastamisest üksi ei piisa. meil peavad olema ka mehhanismid selleks, et õigel ajal reageerida Äh, me peame suutma kriise ära hoida ja õigete sammude leidmine selles valdkonnas saab olema nende küsimuste äh, juhtkomisjoni ülesanne. olen seotud ka tööhõivega ja sotsiaalküsimustega seotud äh, küsimustega seotud äh, ettepanekud peavad olema kajastatud, see, see on meie ülesanne ja siinkohal on meil oma komisjonis võimalus, äh, meil on äh, suurepärane, suurepärased eeldused, sellepärast et meil on juba omaalgatuslik toimik, kus me oleme oma seisukohad paika pannud ja oma arvamustes olime nõus et kõigepealt ta peab olema tööhõive järelevalvesüsteem. selle järelevalvesüsteemi äh, käigus tuleb arvesse võtta liikmesriikide tööhõivepoliitikate piiriülest mõju. lisaks tahaksime me näha äh, tööhõivekomisjoni äh, rolli tugevdamist, EMKO tugevdamist, oluline on, et äh, liikmesriikide eelarvetes võetakse arvesse pikaajalist planeerimist, et tagada, et tervishoiuteenused, sotsiaalkaitse ja pensionisüsteemid oleksid jätkusuutlikud ja, ja kõikide kodanike jaoks piisavad ja turvalised. ja siis äh, stabiilsus- ja kasvupaktist kõrvalekaldumine ei puuduta konkreetsele kodanikule eraldatud vahendeid me tahaksime, et statisti-, tagada, et statistiline info oleks usaldusväärne, et statistilist infot kogutakse ja sealhulgas ka infot, mis puudutab töö, tööhõive, olulise tööhõive näitajaid. nüüd me peame siis äh, rääkima nendest arvamustest äh, ja ühiselt tagama selle, et lõppraportis saaksid ka meie seisukohad kajastatud äh, ja kõik need elemendid saaksid ka lõppraportisse lisatud. niisiis, proua esinaine, need on minu seisukohad nende kolme toimiku osas ja ma arvan, et nüüd me peame siis äh, arutlema ja vaatama, kuhu me välja jõuame. lõppkokkuvõttes teen ma koostööd variraportööridega ja kõigi kolleegidega meie komisjonis, et äh, leida parimad võimalikud lahendused äh, raporti puhul, mida ei pea kinnitama mitte ainult komisjon, vaid kogu parlamendi täiskogu õige pea. Merci, euh, euh, cher kolleeg. Euh, suur aitäh, äh, hea kolleeg. nüüd ma tahaksin omakorda tutvustada kolme ülejäänud dokumenti, mille osas ka mina osalen arvamuse koostamisel meie komisjoni nimel. ja seejärel annan sõna ka komisjoni esindajale, kes viibib täna siin äh, ECFIN-i peadirektoraadi esindajana ja tema siis saab ka valgustada meid selles, kuidas meie muredega arvestatakse. üks üldine märkus, enne kui detailselt hakkan neid ettepanekuid tutvustama. majandusliku juhtimise paketis minister just ütles äsja seda, on nüüd rohkem algatusi, rohkem dokumente parlamendi poole, aga pöördutakse ainult komisjoni ettepanekute osas. olgugi, et me teame, et muuhulgas on ka rakkerühm olemas, kes on välja töötanud järeldused, mis kiideti heaks ka ülemkogul. ja ma usun, et äh, parlament otsustas igati õigustatult keskenduda arutelus neile kuuele dokumendile, mille osas tema poole, poole ka pöörduti see tähendab seda, et arutelud nõukoguga saavad aset leidma siis, kui Euroopa Parlament on oma seisukohad vastu võtnud ning kuid mingil juhul äh, ei tohi parlament lähtuda ainult mujal otsustatust. Need kolm dokumenti, mille, mida ma tahaksin teile tutvustada, ma tahaksin esmalt esimesel neist peatuda. ja see puudutab esinaine otsib äh, pealkirja. euroalal esinevate ülemäärast äh, makromajanduse tasakaalunihete korrigeerimised võtavad täitemeetmed selle dokumendi osas me saame võidelda mm, su-, nende suuremate lahkarvamuste vastu, mis äh,, erinevuste vastu, mis on tekkinud erinevates liikmesriikides. meie komisjoni nimel me muidugi ei kavatse kõiki valdkondi siin katta, vaid eelkõige tegeleda tööhõivega, aga nüüd äh, lähtudes sellest, mida minister äsja ütles äh,, siis ma arvan, et me peame arvestama ka teiste Euroopa Liidu eesmärkidega, nagu näiteks need, mis on kirjas strateegias kaks tuhat kakskümmend. ja ka siis, nagu öeldud, tuleb meil nendega arvestada. lisaks sellele tuleb analüüsida erinevaid olukordi ja selle käigus me peame samaaegselt vaatlema seda, millised on eelarve puudujäägi osad, ka ülejäägi eh, olukorrad ja seda siis vastavalt neile näitajatele, millest ma hetke pärast ka kõnelema hakkan. struktuurireformide osas me teame, et see mõjutab tugevalt tööturgu, pensionite süsteemi ja siin jällegi me peame samuti tagama selle, et EBSCO nõukogu oleks ka kaasatud järelevalvemehhanismi sisekofini kõrval Need ülejäänud kaks dokumenti, mida tahaksin teile tutvustada, üks puudutab siis just nimelt äh, euroalal esinevate ülemääraste makromajanduse tasakaalu nihete korrigeerimiseks võetavaid äh, täitemeetmeid. Äh, üks neist kahest dokumendist käsitleb üldisi makromajanduslikke probleeme, teises dokumendis aga käsitletakse lähemalt eurotsooni äh, riikide probleeme. esiteks ma tahaksin ütelda, et lisaks viitele artiklile sada kakskümmend üks tahaksime, et viidataks samuti artikli sada nelikümmend kaheksa ehk siis teisisõnu tuleks arvesse võtta, et sotsiaalpoliitika ja tööhõivepoliitika probleemid võivad olla, tekitada ka tasakaalutust makromajanduslikul tasandil. ja muidugi äh, sellest sõltuvad ka näitajad meie komisjon küll äh, eelarve küsimustes ei ole pädev, aga makromajanduslike probleemide tekkimisel on eelarve küsimused nii töö kui kapitali osas äh, omavad osulist mõju, omavad, vabandust, olulist mõju. nii et me peaksime ka neid küsimusi käsitlema. nüüd nende näitajate juurde mis on esimeses ettepanekus äh, kesksel kohal, sellepärast et äh, siin, sest just nimelt nende näitajate analüüsi alusel saame me kindlaks määrata, kas on tekkinud olukorraga, kus äh, üldine tasakaal on paigast ära ja kas on vaja võtta meetmeid, siis me oleme sellest juba kõnelenud, aga ma teeksin ettepaneku, et tuleks arvestada mitte ainult tööhõive tasemega, vaid ka vaesuse ning sotsiaalse tõrjutusega. ning neid küsimusi tuleks siis arutada enne, kui või me peaksime pigem vaatama, kuidas eh, näitajate raames oleks võimalik kõige paremini arvestada sellega, mis meile muret valmistab. praegusel kujul komisjoni ettepanek on mõnes mõttes eh, puhas leht. see ettepanek lihtsalt annab pädevuse siin komisjonile, kes siis pärast liikmesriikidega konsulteerimist töötab vastavad näitajad välja. ma usun, et Euroopa Parlament sooviks samuti osaleda. Nende näitajate väljatöötamisel ning äh, lõpetuseks me räägime endiselt äh, makromajanduslike äh, tasakaalunihete kindlaksmääramisest, siis Euroopa Parlamendile antud roll on, ütleme, peaaegu et olematu. lihtsalt vahel parlamenti teavitatakse sellest, kui on võetud ennetavaid meetmeid, aga mida ainult teavitatakse sellest, mingit pikemat arutelu ei leia aset. ei viidata samuti mitte tööhõive üldsuunistele ega ka parlamendiga konsulteerimisele ega parlamendi arvamuse küsimusele. karistusmehhanism, mis on ette nähtud osakaalu nihete korrigeerimiseks, siis kui on nüüd vastavalt sellele, mida ütlesin, ja sellest lähtuvalt on tehtud ettepanek Eurotsooni ülemääraste makromajanduslike tasakaalunihete kohta, et on nähtud trahv, mis võib ulatuda kuni null koma ühe protsendini vastava liikmesriigi eelmise aasta SKT-st. ning äh, trahv, trahvisumma siis jagatakse laiali äh, nende riikide vahel, kes ei ole patustanud. ma arvan, et see on jällegi väga selline tsükliline äh, karistamisviis ja see võib tekitada probleeme võib tekitada probleeme sotsiaalsel tasandil, eelarve koha pealt ning samuti mõjutada tööhõivet. nii et siin jällegi teen ettepaneku sisse viia äh, siis meile muret valmistavad märkused. nii palju minu poolt esimeseks arvamuste vahetuseks. Äh, David Kasa ka juba enne tutvustas oma seisukohti. nüüd, kui kolleegid nõustuvad, siis annaksin esmalt sõna komisjoni esindajale härra Servas Teros, kes on äh, asedirektor ECFINis ning äh, tema siis selgitab meile, kuidas ECFINis arvestatakse meie komisjoni või äh, tööhõive direktiivi või EBSCO direkt-, tööhõive peadirektoraadi või EBSCO muredega kuidas nendega arvestatakse, sellele siis äh, jätkub üldine arutelu. Euh, euh, enne kui ma teile sõna annan, üks asi, mis meid parlamendisaadikutena on vapustanud ja mis puudutab eelarvet, eelarvemenetlust et väga palju on neid suuniseid, mis puudutab äh, erinevaid teemasid, aga samas ei ole mitte midagi ajakava kohta öeldud. et valitsused on äh, peaaegu et ühel meelel selles osas, mis asi on Euroopa semester, aga samas ei ole see kajastamist sugugi leidnud siin et ühelt poolt on valitsuse vahel, valitsuste vaheline kokkulepe olemas ja teisalt äh, kuuest dokumendist koosnev dokumentide pakett ja kolmandaks veel task force, kellest ei tea, et milleni nad täpselt välja jõuavad. Good evening uh,, madam chair, thanks uh, for the invitation and for the opportunity. suur tänu, suur tänu kutse eest ja võimaluse eest lühidalt tutvustada meie seisukohti selles teemas sellega teemaga seoses jäin paar tundi hiljaks ja paraku ei kuulnud äh, kogu äh, ettekannet, mille tegi härra Kaasa, äh, aga me võime pärast ka nelja silma all rääkida veel omavahel ja olen valmis teiega arutlema ka kõikide küsimuste teemadel, mis teil mulle on ja mis teil on komisjoni dokumendiga, dokumentide kohta ma teen lühidalt, sellepärast et ega meil palju aega ei ole, kõigepealt äh, nagu teie ütlesite, proua esinaine, komisjoni pakett esitati kahekümne üheksandal septembril ja sellel on väga tähtis äh, koht, äh, olles meie läbirääkimiste aluseks. on selge, et samal ajal on toimunud paralleelselt teine protsess, Van Rompuy rakkerühma protsess, aga nüüd äh, jätkub töö äh, nõukogu töögruppides lähtuvalt komisjoni äh, tekstist. rakkerühm on teinud ära väga suure töö härra Rompuy juhtimisel, aga nüüd tuleb seda tööd pisut sõeluda ja seda tehakse lähtuvalt komisjoni paketist, mis esitati kahekümne üheksandal septembril, selles osas pole vähimatki kahtlust ja kui te, teil oli kõhklusi selles küsimuses, siis ma loodan, et olen need kõhklused hajutanud. aga tahaksin veel rõhutada, et tegemist on väga olulise küsimusega nii teie komisjoni kui ka teiste parlamendikomisjonide jaoks Euroopa Liit on jõudnud otsustavasse ajahetke meie turgudelt on kuulda mitmeid sõnumeid, äh, mis seavad küsimärgi alla liidu tegutsemisvõime ja on selge, et äh, meie töö on äh, oluline, Euroopa Liit peab näitama, et me suudame sellistes võtmeküsimustes kiiresti reageerida, mida me oleme näinud ka viimase paari päeva jooksul. ja siis äh, erinevad arutelud, äh, läbirääkimised äh, teiega, teiste kolleegidega ja kahepoolsed äh, arutelud, fraktsioon, arutelud fraktsioonidega erinevates Euroopa Parlamendi komisjonides on olnud meile julgustavaks, meie jaoks julgustavad ja me jätkame samas vaimus, aga nüüd siis sisu juurde. komisjoni vastu võetud pakett selle paketi eesmärgiks oli meie haldusstruktuuri puudujäägid kõrvaldada, me oleme nende puudujääkide tagajärgide, järgedele tunnust-, tunnistajateks olnud viimase paari aasta jooksul ja loomulikult suurimaks tagajärjeks oli majanduslik tasakaalu äh, kokkuvarisemine ja majanduskriis, äh, millega me seisame silmitsi ja, ja oleme seisnud silmitsi juba mõnda aega meie paketi eesmärgiks on keskenduda just nimelt äh, sellele osale, et me kogu järelevalve raamistikku ei suuda hõlmata, aga vähemalt osa sellest äh, võtmeosa. komisjon on otsustanud äh, pärast mai ja juuni teatiseid keskenduda kolmele põhielemendile. fiskaalküljest tahaksime stabiilsus- ja kasvupakti üle anda uut jõudu, te olete kõik üksikasjad juba ise läbi lugenud, nii et ma ei hakka neid siin üle kordama. ja oluline on siinkohal rõhustada, et me peame tegema, tegelema ennetava poolega, ennetavate meetmete äh, lisamisega, aga peame ka võlaküsimuse taas luubi alla võtma. see on, äh, meil on täiesti uus fiskaalraamistik äh, raportöör on seda ka käsitlenud, meie arvates oli see haldusstruktuuri üks võtmepuudujääke. meie, meil peavad olema liikmesriikide fiskaalraamistikud, mis, mis ühendatakse Euroopa Liidu tasandil ja mida Euroopa Liidu tasand täiendab, meil peavad olema ka Euroopa Liidu tasandi eeskirjad, ähm, eeskirjad, mille suhtes liikmesriigid tunnevad omanikutunnet nõukogus me räägime sellest, kas on vaja direktiivi või mitte, meie leiame, et direktiivi on vaja, suurem osa liikmesriike toetavad direktiivi mõtet, sellepärast et direktiiv aitab neile liikmesriikide tasandil meie fiskaalraamistiku ettepanekut ellu viia, iseäranis riikides, kus on fiskaalsüsteemid äh, detsentraliseeritud, nende jaoks on äärmiselt oluline, et neil on direktiiv, mille abil nad saavad erinevaid eeskirju, erinevat raamistikku praktikas ellu viia oma seda nii äh, kesksest tasandist lähtuvalt äh, ja, ja piirkondlikul tasandil ka. on liikmesriike, kes ei ole sellega veel nõus, me arutleme selle üle praegusel hetkel nõukogus meie isikuteeme direktiiv on vajalik, siis on meil rakendamismehhanismid, jõustamismehhanismid, mille puhul tuleb rõhutada, et mm, nii-öelda kvasiautomaatsus äh, on üks äh, mõte ja äh, millest on räägitud ja mille ma, põhjuseid me analüüsime. siis sanktsioonide poolt tuleb taas täiendavalt arendada sanktsioonid, mis on eelarvega seotud, on veel arutluse all, selles osas ei ole jõutud äh, lõpptulemuseni. me peame, ei saa seda teha üldiste mehhanismide raames, vaid me peame seda tegema erinevate äh, määruste valdkonnas, mis on seotud äh, erinevate eelarve osade reguleerimisega ja juba siin võin korrata sedasama, et tõesti nii on. sanktsioonid ei ole suunatud konkreetsetele kodanikele, sanktsioonid peavad olema suunatud liikmesriigi tasandile, mis ja, ja nad ei tohi seada ostu, ohtu isikliku tasandi algatusi, siis veel üks teema, tasakaalu puudumine, sellest on räägitud küll ja küll, ja tasakaalu nihted nii-öelda, mida tuleks vaadata äh, kooskõlas meie algatustega. ja see nõndanimetatud tulemustabel, me saame aru, et tulemustabeliga seoses on mitmeid küsimusi ja Euroopa Parlamendi osalus tulemustabelis on ka küsimus, mida tuleb arutleda, see nõndanimetatud tulemustabel, mis põhineb kaheksal kuni kümnele näitajal me, see ei ole veel valmis, meil on mitmeid ideid, me arutleme selle üle liikmesriikidega, teiega ja teist ekspertidega. me tahaksime, et äh, näitajate arv oleks piiratud äh, kaheksa kuni kümme maksimaalselt. me ei tahaks, äh, et tegemist oleks liiga keerulise kontrollimehhanismiga, vastasel juhul kaoks sellel ära oma mõte tulemustabel peaks olema eh, nii-öelda filter, millest lähtuvalt me hindame olukorda liikmesriikides, vaatame, millised on tasakaalunihete määrad ja meil saavad olema siin oma miinimum- ja maksimumnäitajad, eh, tasakaalunihete positiivne, negatiivne külg ja see tulemustabel vilgub siis erinevates värvides, äh, roheline, punane, oranž, sõltuvalt äh, sellest, kui tõsise ähm, nihkega on tegemist, äh, otsustatakse siis järgneva sammu, järgneva meete üle. midagi otseselt automaatset tulemustabelis pole, tegemist on filtriga mille abil äh, potentsiaalseid probleeme ja tasakaalulihteid liikmesriikides tuvastada ja sellest lähtuvalt äh, minnakse edasi siis järgmise tasandi juurde. praegusel hetkel räägitakse sellest küsimusest ka nõukogus, äh, kuid ma tahaksin siinkohal rõhutada, et komisjonil on siin täielik algatusõigus järgmise, järgmise sammuni mineku osas. nõukogu ei otsusta, kas minnakse edasi pärast tulemustabeli analüüsi järgmisse faasi juurde või mitte komisjon otsustab äh, algatuse võtmise üle selles küsimuses loomulikult äh, tavaliselt äh, toimub see koostöös teiste institutsioonidega. tulemustabel ja parlament, nagu te näete, oleme teinud ettepaneku tulemustabeli kohta, mis vaadatakse üle iga kolme aasta järel. miks? seda sellepärast, et kõik kriisid on erinevad oma olemuselt ja kui meie tulemustabel oleks väga rigiidne, Äh, siis tulemustabel võib võib-olla kooskõlas olla meie praeguse kriisiga, kui ta äh, ei olla su-, sugugi mitte asjakohane järgnemise kriisi puhul. majanduses tekib äh, uusi olukordi ja seetõttu peab võib-olla siis lähtuvalt hetkeolukorrast kohandama ka seda tulemustabelit ja me tahaksime midagi, mis oleks arenev, dünaamiline ja kooskõlas majanduse arengutega, me ei taha, et tulevikus jääksid sellised tasakaalunihted meil kahe silma vahele. see näitaks ainult meie, see oleks ainult tõenduseks meie süsteemi läbikukkumisest. meil on mitmesuguseid raskusi olnud aruteludes äh, parlamendiga, Euroopa Parlamendis on erinevaid arvamusi selle kohta, millisel määral ka parlamenti tuleks kaasata jah, mina olen siin valmis teiega arutlema, äh, arutlema seda ka nõukoguga. olen saanud aru, et on parlamendiliikmeid, kes sooviksid, et lähtuvalt äh, meie aluslepingust oleks eraldi delegatsioon, aga seda ei ole vaja, parlamendi äh, roll võiks olla vähem mitteametlik me kavatseme võtta parlamendi arvamusi arvesse tulevikus, aga selle üle me veel arutleme praegusel hetkel. me oleme rääkinud sellest volinikuga mitteametlikult, siiamaani leiame, et äh, delegatsiooni loomine oleks võib-olla liiga tülikas ja, ja liiga vaeva ja aeganõudev protsess, aga, aga sellest räägime veel täpsemalt, räägime, kuidas parlamendi rolli paremini tagada, samas et äh, see menetlus äh, ei läheks liiga pikale venivaks. siis äh, viimane asja, mida tahtsin rääkida, on seotud majanduskasvuga. meie pakett on ainult üks osa, ehkki oluline osa äh, majanduse juhtimise teemadest, aga järgnevate aastate jooksul tehakse ettepanekuid teiste meetmete kohta, te siin mainisite juba semestrite, semestri mõtte, esitas komisjon juunis ja arutelud liikmesriikidega on äh, juba läbi viidud, praegusel hetkel tehakse, viiakse läbi katseprojekt kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja siin me tegeleme ka iga-aastase majanduskasvu ülevaate mõttega. komisjon teeb sellekohase ettepaneku jaanuaris selle ülevaate äh, mõte oleks äh, üldise, üldine, üldised suundumused äh, liikmesriikidele ja Euroopa Liidule äh, kahe tuhande üheteistkümnendaks, kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks, see oleks siis mitte keskpika perspektiivi ülevaade, vaid lühikese perspektiivi ülevaade. seal võetakse arvesse ka liikmesriikide reformikavasid ja stabiilsuskavasid, liikmesriigid esitavad oma liikmesriikide reformikavad ja stabiilsus- ja konvergentsikavad aprilli lõpuks ja komisjon siis hindab neid programme, neid on kaks igast liikmesriigist ja me ja see protsess lõpeb juuni lõpuks ja see on siis Euroopa semestri protsess, mida me katsetame esimest korda tegemist on esimese katsega, õpime kogu, läbi kogemuste, aga oluline on see, et äh, me saame tööga juba sel aastal pihta hakata ja meie poliitika oleks rohkem äh, Euroopa poliitika, nii et see katse on järgmisel aastal väga oluline. siis on veel üks alustala meie valitsemisstruktuuridel, on äh, Äh, stabiilsuskavad, äh, mille me oleme, rakendame järgmisest aastast ja minu kolleegid töötavad selle küsimuse kallal väga põhjalikult, äh, nad ja suur osa tööst leiab aset jaanuarikuus, siis mais on meil kaks uut finantsmehhanismi, finantsstabiilsusmehhanism ja stabiilsus Äh, vahend, äh, mille, millega tegeletakse ka nädalavahetusel, Eurogrupp on juba sellest rääkinud, mõningad põhimõtted on juba paigal ja töö jätkub selle püsiva stabiilsusmehhanismi kallal, seda ka kuueteistkümnenda detsembri tippkohtumisel ja siis veel olulised küsimused, äh, mis on seotud teie tööga Euroopa Liit äh, kaks tuhat kakskümmend. komisjon on äh, selle programmi algatanud, algatati see programm märtsis. tegemist on Euroopa vahendiga, see tööhõive ja majanduskasvu edendamiseks Euroopa Liidus, see on siis kõike hõlmav, kõige, kõige ülene mehhanism, mis on seotud Euroopa Liidu majandusjuhtimisstruktuuridega, millest me siin praegu räägime aga me ei peaks siis kogu Euroopa kaks tuhat kakskümmend sisu üle kandma kahekümne üheksanda septembri paketti see pakett on ennekõike suunatud fiskaal- ja makromajanduslikele tasakaalunihetele, äh, aga on päris selge, et äh, me peame keskenduma mingile valdkonnale, me ei tahaks äh, siin tekitada sellist jõulupuu sündroomi, kus kõik ehted, eh, kõik kahe tuhande kahekümnenda aasta elemendid oleks kaasatud eh, ka sellesse paketti. aeg-ajalt jääb meil mulje, et inimesed sooviksid, et kõik eesmärgid eh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend programmist oleks kaasatud ka Euroopa juhtimispaketti, mis, millest poleks kellelgi kasu, me peaksime oma selle paketiga keskenduma fiskaal- ja finantsküsimustele mida suurem on meie fiskaalstabiilsus, seda paremas seisus on meie majanduskasv, selles pole vähimatki kasv, kahtlust, nägime seda ka majanduskriisi tingimustes, kui meil puudub fiskaalne ja finantsstabiilsus, siis meie majandus kannatab selle all, nii et ennetav töö on märkimisväärselt parem kui tasakaalunihete kõrvaldamine hiljem ja see on ka meie kahekümne üheksanda septembri paketi eesmärk, aitäh! Euh, suur tänu selle teiepoolse panuse eest! ja nüüd annaksin ma sõna kolleegidele. kõigepealt proua Turunen ja siis proua Harkin. <clears throat> jah, suur tänu. räägin sedakorda taani keeles. kõigepealt tahaksin komisjonile öelda, et äh, see, mis puudutab äh, kiirust, Äh, ja delegatsiooni moodustamise kiirus, siis meile see küll nüüd raskusi ei valmista. meie kindlasti suudaksime delegatsiooni moodustada üsna kiiresti, kui see teile muret valmistab. me oleme siin rääkinud, rääkinud kogu, kõigist neist kuuest elemendist siin korraga. ja me tahaksime ju tegelikult kahe tuhande üheteistkümnenda aasta suveks nende asjadega ühele poole jõuda, aga võib tekkida olukord, äh, mida me näeme näiteks Iiri puhul, et äh, meile tekivad uued küsimused, nagu näiteks abipakett Iirimaale, meie olukord on praegusel hetkel väga keeruline ja järgmise paari kuu jooksul me jätkame äh, sellises raskes olukorras tegutsemist, sellepärast et spekulatsioonid jätkuvad riigist riigile ja ühesõnaga me seisame silmitsi sellise äh, kiireloomulise kriisiolukorraga ja samal ajal me peame jätkama tööd, mis peaks valmima juunis ja samal ajal meie süsteem täna ja siin praegu on ohus. aga igal juhul me peame jätkama ka pikema perspektiivi tööd meie poolt, ma ütleksin, et meie rohelised leiame, et otsustaval kohal seoses uute õigusloomeliste algatustega kõigepealt leiame me, et me peame tagama selle, et meil oleks püsi-, vastupidev ja terve majandus see puudutab nii äh, riigi finantskülge, aga ka majandust üldisemalt. teiseks, äh, me pea, tahame suurendada tööhõivet, me peame toetama jätkusuutlikku majandust äh, ja neljandaks, me tahaksime, et meil oleks õiged juhtimisstruktuurid, mis tagavad ühiste reeglite, ühistest reeglitest kinnipidamist. seetõttu me peame praegu olemasolevat süsteemi muutma, selles, sellega me oleme nõus, süsteemi, tänast süsteemi tuleb igal juhul muuta ja seda märgatavalt nii palju siis sellest, komisjoni ettepanek kahekümne üheksandal septembril, äh, selle kohta ütleksime me, et äh, meie näeme mitmeid võimalusi parandamiseks äh, ja, ja seda tuleb kindlasti parandada. mõningad põhipunktid meie arvates sisulisest seisukohast. kõigepealt kiirus, tempo mille kiirus võla kõrvaldamisel ja pu eelarve puudujäägi kõrvaldamisel meie jaoks on see äärmiselt oluline. me leiame, et tempo ei saa olla nii oluline, et see varjutaks sotsiaalseid tagajärgi. protsüklilisus, see on väga ohtlik. üks kahekümnendik igal aastal, see ei ole meie arvates mõistlik, see ja loomulikult äh, võlga ja riigi ja eelarve defitsiiti tuleb vähendada, aga me ei tohi äh, liigiks, liigselt kiirusele tähelepanu pöörata, unustades sotsiaalsed tagajärjed ja siis punktid äh, kümme ja üksteist meie päeva, päevakorras. Nendes küsimustes võib öelda, et nagu meie äh, esimene, esident ütle, esimees ütles, me võime olla protsüklilised, aga ma arvan, et äh, me ei pea mitte kasutama ainult piitsa, vaid me peame tooma sisse ka prääniku, meil peavad olema mingid positiivsed stiimulid. leiame ka, et meil oleks vaja riigi tervislikku hinnata terviklikult ka seda sanktsioonide rakendamise puhul. ühesõnaga, me ei tohiks sanktsioone mitte mingil juhul muuta automaatseteks ja siis küsiksin komisjonilt, mis puudutab sanktsioone et sanktsioonide puhul on räägitud palju sellest, et sanktsioone tuleks rakendada ka riikide puhul, kus ei ole kasutusel euro ja seda tuleks teha läbi Euroopa Liidu äh, eelarve abile, äh, näiteks äh, ühise põllumajanduspoliitika meetmete tagasihoidmise kaudu. ma tahaks meil pisut täpsustusi ja selgitusi selle küsimuse kohta, siis makromajanduslikud näitajad, makromajanduslike näitajate puhul on väga oluline, millised need näitajad siis tulevikus on, mida rakendatakse ja me tahame ka siin oma sõna sekku, sekka öelda ja kui äh, seda, kui te leiate, et delegatsiooni moodustamine on keeruline, siis küll me selle ikka ära moodustame, kui vaja on. aga igal juhul mind huvitab väga ka see tulemustabel, sellepärast et see tulemustabel on ju otsustava tähtsusega äh, element. me oleme asunud nende küsimuste üle arutlema ja väga oluline on see Euroopa jaoks, see on oluline samm. võtame näiteks Saksamaa, Saksamaa ekspordimudel, Saksamaa majanduskasv Äh, mida tähendab see, et Saksamaal on majanduskasv äh, ja ülejäänud Euroopas võib-olla mitte selline ja mis siis juhtub näiteks siis, kui äh, kogu Euroopas asutakse kärpima, millised on siis mõjud kogu Euroopale, minu arvates me peaksime asuma arutlema nende erinevate riikide arengute mõjude üle ja arutelude algus on meie jaoks väga positiivne, loomulikult ei ole meie ühiskonna ülesandeks kõikide majanduspoliitikate ühtlustamine, kuid me peame samas rääkima, milline on riikidevaheline dünaamika ja seda laiemas kontekstis, seda on meil siiamaani olnud liiga vähe, aga tulemustabel peab olema paigas ja peab olema äh, nii, nagu peab, sellepärast et muidu äh, jooksevad kõik meie pingutused liiva. nii et äh, kokkuvõtvalt ütleksin järgmist komisjoni äh, ettepanekut äh, tuleks äh, minu meelest muuta seda erinevates valdkondades selleks, et tagada sotsiaalselt vastutustundlik, jätkusuutlik ja vastupidav majandusjuhtimine ja ma loodan, et üheskoos suudame seda saavutada, ongi kõik minu poolt. proua Harkin, suur tänu, proua esinaine ja meie äh, variraportöör härra Kreutzmann saadab äh, jällegi minu, minu äh, kaudu oma vabandused ja tema poolt mõned kommentaarid ja ma ütleksin, et mina ei ole nende kommentaaridega nõus, pärast räägin ka enda omadest, aga palun tema omad ette lugeda. ta ütleb, et ta on nõus komisjoni õigusloomelise ettepanekuga majanduse juhtimise valdkonnas ja ta tahab rõhutada, kui oluline on tugev Euroopa Liidu eelarve ja majanduspoliitika tulevikus. kui oluline on jätkusuutlik majanduskasv, mis aitab tagada töö, töökohtade kasvu ja ma usun, ütleb äh, raportöör, et komisjoni ettepanekud peaksid olema tõhusamad ja, ja kohustuslikuma iseloomuga. see nõndanimetatud äh, pööratud enamuse äh, põhimõte on samm õiges suunas liikmesriikide sanktsioneerimise osas, aga me peaksime rakendama veel rangemaid meetmeid siis, kui liikmesriigil on puudu eelarvedistsiplinist. kõigepealt oleks meil vaja erinevaid sanktsioonide liik-, raske äh, süüdiolejate nimetamise osas, tema tempora-, ajutised fondide külmutamised, äh, lõplikud fondide külmutamised ja finantstrahvid. näiteks liikmesriigid peaksid olema äh, kohustatud omaenda liikmesriikide eelarveid kasutama selleks, et lünki täita. me, teiseks meil oleks vaja täisautomaatset sanktsioonide mehhanismi, mida liikmesriigid ei saaks mõjutada ja see on ainus moodus, mille abil õnnestub meil tagada eelarvedistsipliin liikmesriikide hulgas ja hoida ära uute probleemide tekkimine ja Iiri ja Kreekamaa juhtumite kordamine, mis koormavad Euroopa, Euroopa Liidu maksumaksjat. mul on väga raske, seda oli väga raske seda viimast lauset lugeda, aga siiski lugesin selle ette, ütleksin enda poolt ja, ja siis Äh, minu poolt üldine kommentaar, et äh, probleemid Kreekas ja Iirimaal on väga erinevad, mõlemal puhul on tegemist äh, raskete probleemidega ja riikidel on suur vastutus ja riigid vastutavad tõsiselt nende probleemide eest, aga, aga sisuliselt on tegemist väga erinevate olukordadega. Iirimaal võib öelda, tekkis probleem sellest tulenevalt, et väga paljud finantsinstitutsioonid investeerisid piiramatult Iiri pankadesse, millest on nüüd saanud riigivõlg ja ka teistes riik-, teistes riikides on olukord hoopis teistsugune, võtame siin Portugali, Hispaania, ma, ega see nimekiri siin veel ei lõpe, võiksin nimetada veelgi riike ja mida edasi ma loen, seda süngemaks läheb äh, meie pilt meie silme ees, kui me kuulame mõningate Euroopa Liidu liidrite arvamusi, võtame näiteks proua Merkeli, siis tema näeb asju hoopis teises valguses, tema jaoks on äh, küsimus ainult äh, ajastuses ja mingisel hetkel, mingil hetkel peavad äh, kindlasti äh, pangatöötajad ja, ja, ja kasiinod juhid maksma, aga see ei ole tegelikult meie peamiseks eesmärgiks äh, praegusel hetkel. härra Kaasa, võib-olla ma sain tõlkest vale, võib-olla oli tõlge vale, aga härra Kaasa ütles telkes, et kriis, millega me silmitsi seisime, ma ütleksin, et kriisiga seisame endiselt äh, silmitsi ka täna, ja kui me räägime siin turgudest äh, ja sellest, et turud saavad küsimärgi alla Euroopa Liidu suutlikkuse reageerida, siis äh, tegelikult kriis oli minevikus, kriis on ka täna ja seetõttu me peame planeerima ka tulevikuks. esitaksin siinkohal küsimuse ka komisjonile teie ettepanekud, kas need eeldaksid lepingute muutmist ja kui, siis millisel määral? iseäranis, kui te räägite sellest äh, tagurpidi enamusest, ja ma pean tunnistama, et ma ei ole kõiki dokumente päris läbi lugenud, olen need, neist pilgu üle lasknud, kuid mul on nii palju teisi töödokumente olnud, äh, mida lugeda, nii et äh, praegusel hetkel ei ole ma kõike veel üksikasjalikult läbi vaadanud, teen seda tulevikus. aga üks küsimus veel, enne kui äh, asun rääkima üksikasjadesse, aga ma ei tee seda pikalt, sest ma tean, et meie koosolek lõpeb, ma tahaksin teada, kas me siin unustame ära, milline on see element meie toas, kas me ei näe seda, kas meie arhitektuur on sobiv, kas see toimib, toimub, kas meil oleks vaja äh, äh, mida me peaksime tegema selleks, et äh, et häid mõtteid paika panna, kas see, meie praegused struktuurid, ette pandud struktuurid toetaksid ka meie valuutat, siis härra Kaasa viitas sellesse, viitas sanktsioonidele ja ütles, et sanktsioonid ei tohi kodanikke mõjutada, rääkis sotsiaalkindlustusest, tervishoiust ja pensionitest. ma arvan, et see on väga raske ülesanne, ma arvan, et me peame anda, andma endist parima oma komisjonis, et tagada, et tõesti nii on, aga lõppkokkuvõttes kardan ma, et ükskõik, kuidas me ka ei pingutaks, sanktsioonid puudutavad meie kodanikke mõjutavad nende e- elu ühel või teisel moel. ma ei tahaks siin Iirimaad igal pool sisse tuua, aga võtame näiteks meie pensionifondid, me pidime loobuma pensionifondidest sellepärast, et praeguse finantskriisiga toime tulla ja tulevikus saab olema täpselt samamoodi, sanktsioonid mõjutavad ühel või teisel moel ka kodanikke, siis äh, minu roheline kolleeg rääkis siin äh, sellest tempost ja sotsiaaltagajärgedest, äh, sot-, stabiilsuse kasvupakti puhul ma olen sellega nõus äh, täiel määral, te selgitasite ise väga hästi, mida te mõtlete, mistõttu ma ei hakkaks seda üksikasjalikult äh, lahkama. Äh, sanktsioonid, ma olen nõus proua PRS-iga, need sulid liikmesriigid ja ja siis need eeskujulikud liikmesriigid ja protsüklilisus, aga see Euroopa kodanikud on valmis sellise lähenemisega kaasa minema, siis mis puudutab tulemustabelit, äh, siis äh, ma ei tea sellest piisavalt palju, aga esitaksin järgmise küsimuse. meie majandused on Euroopa Liidus struktuuriliselt äh, väga erinevad, mõnedel on eelarve ülejääk, mõnedel puudujääk ja kuidas tulemustabelis kõike seda arvesse võetakse nii, et analüüs oleks just selline, nagu meil vaja on, aitäh! meil on jäänud kaks minutit tõlget, sellepärast et ma lubasin tõlkidele, et ma laseme nad vabaks eh, täpselt õigel ajal ja kui kolleegid soovivad arutelu jätkata, siis me teeme seda inglise keelest. aga kas soovisite sõna veel? ei. ma tänan südamest kolleege nendepoolse panuse eest. väga tähtis on see, et meie komisjon saaks oma seisukoha välja öelda, sellepärast et muidu meil ei ole mingit äh, ühist lähenemist, kuidas leida vastuseid nendele turgu puudutavatele probleemidele. ja me ei räägi enam kahjuks nii palju sellest, et et kuidas äh, tööhõive ja töökohtade loomine saab kaasa aidata ka finantstasakaalu tagamisele. et kui te lubate, siis ma tahaksin esitada ühe küsimuse Äh, ja ilmselt äh, komisjoni esindaja vastab, vastab inglise keeles ja seega äh, tõlgid saavad vabaks. ma tahaksin teada, et kaugele komisjon on oma aruteludes jõudnud seoses aluslepingute ümbervaatamisega? mingi, mõni aeg on juba tegeletud sellega, nüüd mida rohkem salajas sellest räägitakse ilmselt seda, seda parem, aga väga mitmed on juba öelnud seda, et kui me peaksime taas avama arutelud Lissaboni leppe üle selles osas, mis puudutab majandusjuhtimist, selleks, et käsitleda seda punkti, et seoses sellega saadame me eh, sellise sõnumi, millest rääkis väga hästi proua Harkin. kui me soovime tõesti majandusjuhtimise osas edasi liikuda ja euroalaga, siis on vaja meil tunduvalt ulatuslikumalt ümber vaadata aluslepingud. nõukogus on seda arutatud, sealhulgas ka toetusmehhanismide viimase arutelu raames. see oleks see viimane küsimus, mille ma tahaksin teile esitada, aga